Good afternoon, colleagues. I'm going to make a prompt start because we have uh, head kolleegid, ma alustan sellepärast, et meie päevakord on väga tihe. meil on plaanis ka hääletus ja seetõttu ma nüüd alustan. kõigepealt juhataja teadaanded. paraku tõlget malta keeli ja horvaatia keelt täna pakkuda ei saa. nüüd äh, koordinaatorite soovitused, siin on üks oluline punkt, kõige esimene punkt, nimelt kahekümne kolmanda oktoobri dokument ja kakssada viis sulgudes kaks roheliste, rohelised soovisid nimelist hääletust, aga koordinaatorid otsustasid selle vastu. see on siis äh, kaks punkt neli. see hääletus toimub seitseteist nelikümmend viis. seega see hääletus toimub täpselt samal ajal kui kõik teised hääletused, seega see on ka mõistlik aeg, kui kõik juba hääletavad. ja komitee toe-, komisjon toetab koordinaatorite soovitust kolmandaks, libe kalendri heakskiit aastaks kaks tuhat kaheksateist, kui vastuväiteid ei ole, siis on see heaks kiidetud ja nüüd delegeeritud ja rakendusaktid saime komisjonilt eelnõu selle kohta, tööprogramm kaks tuhat kaheksateist, kodanikprogrammi rahastamine kolmteist kaheksakümmend üks seitsmeteistkümnes september kaks tuhat kolmteist, mis loob äh, kodanike programmi perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaheksateist. see liibe uudiskirja kaudu kahekümne seitsmendal oktoobril anti sellest ka kõigile teada. kui kellelgi on vastuväiteid, siis andke liibe sekretäriaadile teada enne kümnendat novembrit kakskümmend, kahekümne seitsmendal oktoobril saime delegeeritud määruse, mis puud-, muudab Euroopa kaks tuhat kuusteist seitsekümmend viis ja puudutab Etioopia lisamist kõrge riskiga riikide hulka lisa ühe tabelis ning äh, see puudutab ka ning äh, samuti ka rahapesudokument. analüüsiperiood on üks kuu, seda saab ühe kuu võrra pikendada, kui kellelgi on vastuväiteid, siis andke teada kella kuueks äh, novembris ja lõpetuseks on meil elektrooniline hääletus ja see algab seitseteist nelikümmend viis. palun tagage, et teie kaardid oleksid olemas. nüüd esimene iga-aastane Privacy Shield läbivaatamine. kõigepealt plaanisime, et äh, volinik Jurva on täna siin meiega, aga koordinaatorid leidsid, et on oluline tagada, paraku juur-, volinik Juurova täna tulla ei saanud, aga koordinaatorid soovisid, et me jälgiksime oma tihedat ajakava ja et toimuks äh, läbivaatus, et me oleksime asjaga kursis ning äh, me saaksime esitada olulisi küsimusi, seetõttu on mul hea, et täna on siit DJ äh, Justist Tiina Astola kes saab siis anda ülevaate Privacy Shieldi esimesest aastast. oktoobris komisjon avaldas äh, analüüsi tulemused ja need on ka laiali saadetud. andmekaitseasutused avaldavad detsembri lõpus oma järeldused ja nüüd paluksin, et proua Astola annaks meile lühikese ülevaate ja siis annan koordinaatoritele ja liikmetele sõna kui nad soovivad küsimusi esitada. nii. Tiina, palun, kuni viisteist minutit, sul on nüüd sõna. aitäh lugupeetud liikmed, mul on suur rõõm siin täna siin olla ja käsitleda teiega esimest Privacy Shieldi ülevaatust, nagu te teate, siis kohus on täiesti selgelt välja öelnud, et piisavusotsusest üksi ei piisa, me ei saa seda unustada, lihtsalt see ei ole lihtsalt vastu võetud ja kõik. ja komisjonil on kohustus pidevalt kontrollida, kas äh, need põhjendused on jätkuvalt kehtivad ja iga-aastane hindamine on seetõttu raamotsuse valguses äärmiselt oluline ja meie võtame seda ülesannet äärmiselt tõsiselt ning raport on kaasava ja põhjaliku protsessi tulemuseks. tahaksin rõhutada, et iga-aastane läbivaatus ei alganud ainult Washingtonis, me olime ka selleks väga hästi ette valmistunud, kõigepealt ettevõtted, kes on kaasatud, Äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes on andnud omapoolset sisendit, äh, seega ka oleme vaadanud, kuidas Ameerika Ühendriikide ametivõimud on oma ülesandeid täidnud, me oleme erinevate osapooltega kohtunud, kaasa arvatud äh, teie komisjon, kes külastas ka USA-d ning vastav sisend ka siis ühe Ühendriikide ametivõimude poolt. pean ka rõhutama, et iga-aastane läbivaatamine viidi läbi väga tihedas koostöös andmekaitseasutustega ning siin lähtume artiklist kakskümmend üheksa. nüüd enne septembri kohtumist analüüsisime seda infot ning valmistusime veelgi põhjalikumalt ning erinevad osapooled osalesid kohtumisel Washingtonil ja panustasid eh, nii küsimuste kui märkuste näol ning tänu sellele tõhusale ettevalmistusele iga-aastaseks oli see iga-aastane läbivaatamine tõesti tähenduslik ja seda tunnistas ka Ühendriikide poolt, et pidev läbivaatamine on tähtis ning seda kajastas ka osalejate arv eh, läbivaatamiskoosolekul. see oli esmakordne, see hõlmas kõikide ametiasutuste vanemametnikke, kes tegelevad eh, nii äriettevõtete kui riigipoolse küljega Privacy Shield puhul, muuhulgas ka julgeolekuasutuste, luureasutuste esindajad, ombudsman ning kodanike kaitse vabadustega tegelev organisatsioon. nüüd arutelude käigus käsitlesime Privacy Shieldi rakendamise raamistikku DJ Just ja artikkel kakskümmend üheksa töörühma liikmetel olid meil tõhusad ja sisukad arutelud USA kolleegidega. kõigepealt oli lühike sissejuhatus, pärast seda küsimuste-vastuste voor, mis oli üsna pikk ning äh, kahe delegatsiooni vahel toimus väga tihe dialoog. seega tegemist ei olnud sellise ametliku protsessiga äh, või lihtsalt formaalse kohtumisega ja ma arvan, et raport seda ka kajastab. kuivõrd tegemist oli esimese iga-aastase läbivaatamisega, siis oleme loonud tulevikku silmas pidades väga olulise pretsedendi. ja nüüd tahaksin lühidalt käsitleda ka järeldusi. mis puudutab ärilist külge, siis leidsime, et süsteem toimib hästi. USA ametivõimud on kohaldanud meetmeid, milles me eelmisel aastal kokku leppisime, see hõlmab erinevaid teemasid, näiteks Privacy Shieldiga liitumist, sertifitseerimist, reeglitele vastavust, kohustuste täitmist, eurooplaste kaebuste läbivaatamist ja nii edasi. esimesel toimimisaastal Privacy Shield käs-, puudutas üle kahe tuhande ettevõtte, kes on liitunud, lisaks ka USA tütarettevõtted, erinevate Euroopa ettevõtete tütarettevõtted USA-s, on selge, et USA on peamiselt keskendunud protsesside elluviimisele selleks, et Privacy Shield saaks toimida. ja igal juhul tervitame seda, et võrreldes varasema safe harbor klausliga on Privacy Shield nüüd palju tõhusam hindamise osas, et tuvastada, kas ettevõte vastab nõuetele, aga tulevikus eeldame, et ka jõustamine ja kontroll on tõhusamad. ja seetõttu on koostatud erinevad soovitused, eriti mis puudutab vastavust, et oldaks rohkem proaktiivsed. mis puudutab Äh, riigi ligipääsu isikuandmetele, siis tuleb rõhutada, et uus juhtkond USA-s on üle kinnitanud, et Obama ajal vastu võetud reeglid kehtivad ka nüüd ning äh, see PPD kakskümmend kaheksa ja see rakendamisreeglid, neid puudutama ei hakata ja see on ka üks Privacy Shieldi põhialuseid. oluline on meenutada, et PPD kakskümmend kaheksa kaitse puudutab kõiki USA luuretegevusi ja sõltumatu sellest, millel, mis on nende tegevuste õiguslik alus. nüüd äh, iga-aastane läbivaatamine on ka kinnitanud otsuse langetamise hetkel tehtud äh, tingimuste kehtivust ehk siis julgeoleku kaalutlustel andmed, mis on Euroopast edastatud ärilistel eesmärkid, peab alati olema suunatud kas siis erinevate orderite kaudu või konkreetsete selektorite kaudu, näiteks nagu email, lähtudes siis FISA seitsesada kahest see ei ole ainult juriidiline nõue, vaid see kajastub ka praktikas. nii nagu meie raport selgitab, nii suunatud tegevused luurekogukonnale, mis on vastu võetud vastavalt seitsesada kaks FISA reeglitele ning ka empiirilised äh, tõendid, mida iga-aastasel läbivaastasel käsitleti, näitab, et andmete kogumine ja töötlemine ei ole üldine ega diskrimineeriv. loomulikult me peame olema tähelepanelikud ning väga tähelepanelikult jälgima, millised on arengud, ehk siis meie töö ei ole raporti avaldamisega veel lõppenud, see puudutab ka juba mainitud seitsesada kahte välisluure Mm, õigusakti ehk siis seda FISA-t. nagu te teate, siis Ameerika Ühendriikide Kongress praegu arutab seitsesada kaks FISA dokumenti taas mis puudutab eh, PPD kaitset. ja seetõttu oluline on, et me kõik edastaksime sama sõnumit, kuivõrd kongress praegu seda alus, arutab ja et ka teie kasutaksite oma kanaleid. nüüd see ombudsmani ametikoht, mis ei ole praegu veel täidetud ja see on olnud üks peamisi probleeme, mis kerkis esile ka libe delegatsiooni kohtumisest ja külaskäigust äh, suvel USA-sse. nagu te teate, siis mitmed ametisse nimetamised praeguse valitsuse ajal on olnud aeganõudvad, aga praegune kohusetäitja, see üleminekuprotsess ja ombudsmani KT saab täita kõiki ettenähtud ülesandeid ja kohe, kui kaebus esitatakse Euroopa Liidu poolt, siis saab ta oma ülesandeid täitma hakata vajalikud protsessid juba käivad, et tagada ombudsmani sõltumatus ning äh, sõltumatu järelevalve loll kaebus, kaebuste menetlemisel on tagatud ja raportis tunnustame ka seda, kui tihedalt teevad koostööd ombudsmani artikli kakskümmend kaheksa töörühm, et äh, kaebuste protsessi kiirendada ning selline koostöö on äärmiselt tähtis. arvestades, kui oluline on ombudsmani roll, siis julgustame Ühendriike otsust langetama püsiva ametikoha osas võimalikult kiiresti. ning see näitaks, et Ameerika Ühendriikide valitsus soovib ka jätkuvalt oma kohustusi täita. nagu te raport raportis ilmselt juba näinud olete, samasugused äh, küsimused on seotud ka privacy ja kodanikuvabaduste järelevalveüksusega. jätkame koostööd äh, Ameerika Ühendriikide kolleegidega ning äh, kõik see peaks tagama, et Privacy Shield tulevikus töötab järjest paremini. kui nüüd vastupidiselt sellele, mida me läbivaatusel kuulsime ja Privacy Shield alused enam ei kehti, siis komisjon loomulikult äh, hindab olukorda uuesti ja langetab ka vastavad järeldused. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et meie arvates see läbivaatamisprotsess oli väga hea näide koostööst ka Euroopa Liidu sees. Euroopa Parlament on panustanud omapoolselt aprillis resolutsiooni näol ning libe esindajad kohtusid kolleegidega Washingtonis ja edastasid selge sõnumi, mis on olnud äärmiselt oluline, arvestades neid muutusi Ühendriikide juhtkonnas. ja nagu ma juba ütlesin, siis töötasime väga tihedalt koos PPA-dega, kellel on Shieldi puhul äärmiselt tähtis roll, nad osalesid ka läbivaatusprotsessi ning viisid läbi ka oma hindamised. seega, nagu volinik Jurova läbivaatamise alguses Washingtonis ütles, oli see heaks näiteks, kuidas Team Europe toimib. ja sooviksime, et see koostöö ka jätkub ning ootame nüüd teiepoolseid küsimusi, märkusi, aitäh! Thank you very much, Mr Stula um.... suur tänu, oleksin kõigepealt andnud sõna koordinaatoritele, aga kõik ei ole kohal ja seega võtame mm, nimekirja ette nii, nagu kolleegid märku andsid. palun piirduge kolleegid aga kahe minutiga, sest et eh, kell kuusteist null null peame minema edasi järgmise päevakorrapunkti juurde täpselt. ja ma saan aru, et meil aega on, aga ma tahaksin, et ei jääks aega ka nendele küsimustele vastamiseks, mille kolleegid esitavad. nii et selles järjekorras siis, kui te märk-, kuidas te märku andsite, härra Poonist alustame, palun. suur tänu ja suur tänu kõikide nende jõupingutuste eest, mida te olete teinud selleks, et seda andmekaitseraamistiku Privacy Shield rakendada ja selle mm, ülevaate ettevalmistamise ajal ka, see on väga kasulik, selle struktuur ja soovitused on selged ja kujunevad meile kindlasti väga kasulikuks. aga tahtsin paari sõnaga neid soovitusi kommenteerida. kõigepealt teadlikkuse tõstmine selles osas, kuidas Euroopa Liidu üksikisiku huve kaitsta. milline on Euroopa Komisjoni plaan äh, selles osas, et kuidas me saaksime siis üheskoos seda teadlikkust äh, tõsta nendes küsimustes ja anda Euroopa kodanikele, üksikisikule rohkem teadmisi selle asja kohta? ja teiseks, äh, millisena näete teie seda võimalust, et nimetatakse ametisse Privacy Shieldi ombudsman? see on küll soovituses sees, et Ameerika ametivõimud peaksid sellise ametikoha looma, aga tegelikult on see selle andmekaitseraamistiku üks nurgakividest ja küsimus siis selles, et millal see teie meelest peaks olema võimalik. järgmine küsimus, kuidas te hindate olukorda, mis meie jaoks, Euroopa kodanike jaoks ei ole väga positiivne nimelt äh, see, mis puudutab infot Ameerika ettevõtete kohta. jah, sertif-, sertifikaate puudutav info on avalik, aga see protsess ei ole lõplik. nii et me peaksime Ameerika osapoolt natukene survet avaldama neile, et äh, ettevõtted ei kuritarvitaks tekkinud olukorda ja ei teeks liiga Euroopa kodanikele. ja siis järgmine punkt, sellest rääkisite ka väga konkreetselt. nimelt äh, osa seitsesada kaks äh, taaskinnitamine ning äh, ameeriklaste FISA seadusandlus. kuidas te seda näete, millises suunas see, selles asjas liikuma hakatakse? milline saab olema lõpplahendus. ja viimane punkt puudutab äh, seda eraelu kaitse ja kodanikuvabaduste järelevalvenõukogu ja see, et kohad on täitmata, teema on tähtis, äh, kuidas on selle osas arengud minemas. suur tänu kõikide nende jõupingutuste eest veel kord, jah, meie pool äh, on selge, teeb suuri ponnistusi, aga ameeriklaste liikuma panemine on raske, nagu näha, protsess on alguse saanud, aga küsimärke on väga palju. suur tänu, ütleb härra esimees ja palun piirduge kahe minutiga. proua Sippel. suur tänu ja suur tänu selle ettekande eest. kahjuks äh, tervet, seda mul ei õnnestunud ära kuulata, aga see osa, mis ma kuulsin, tuletas mulle midagi meelde, nimelt ühte aruannet, mida ma lugesin. nimelt kõik need arutelud, mis meil olid omal ajal Safe Harbori osas. see oli äh, periood, kus meie aastaid kritiseerimas ja komisjon esitas iga-aastase aruande ja ütles, et jah, probleeme on, aga arengud on selged, kõik asi paraneb, aastaid käis see jutt, lõpuks aga oli vaja kohtulahendit, et see asi päevakorrast maha võtta ja kui ma nüüd teie aruannet täpsemalt vaatan, siis ma näen, et äh, need probleemid, mis meil äh, tekkisid juba Safe Harboriga, on nüüd siin selles andmekaitseraamistikus ka sees. näiteks mõned ettevõtted äh, pole tegelikult palunud Privacy Shieldiga liituda kuid väidavad nad on seda, kasutavad juba näiteks oma internetileheküljel sertifikaadimärgistust, kuigi tegelikult nad ei ole liitunud selle programmiga. ja nüüd regulaarsed kontrollid, me näeme, et mitte ainult probleemid ei ole esile kerkinud, vaid täpselt needsamad probleemid, mis meil olid juba aastaid eest Safe Harboriga. mis põhjal te arvate, et on võimalik edasiminek selles valdkonnas, millised on komisjoni plaanid ja kas teil on konkreetset suunis, konkreetset äh, aimu ka Ameerika poolelt, et kuidas nad konkreetselt sellele lähenevad? ja siis veel punktid, mida, millele on siin viidatud, nimelt see ombudsmani ametikoht ja äh, eraelu kaitse järelevalvenõukogu liikmestik. me käisime USA-s ja selgelt tuli välja, et äh, ei ole normaalne see, et need kohad on täitmata, nüüd on mitu kuud mööda läinud ja ikkagi need on täitmata. nii et veel kord, kas on mingisuguseid konkreetseid äh, infot tulnud Ameerika poolelt, et millal nad äh, lõpuks need kohad täidavad. sest ma ei taha aasta pärast jälle istuda siin ja rääkida nendest samadest probleemidest. suur tänu, proua Intvelt. suur tänu ja suur tänu, proua Astola, äh, selle ettekande eest, aga nii nagu ka proua Sippel, ei äh, leidnud ka mina erilist äh, julgustust ega avaldanud mulle, mulle muljet see teie jutt. tõesti, samad probleemid nagu Safe Harboriga. me räägime teie aruandest, mis puudutab korralduse ja režiimi rakendamist, mis minu meelest ei ole vettpidav nii et isegi, kui selle rakendamisega läheb hästi, siis äh, tegelikult rakendatakse ju midagi minu meelest, mis ilmselt kohtus äh, saab äh, jällegi lüüa. aga isegi need väga nõrgad turvaklauslid jäävad rakendamata. Te ütlete Piklo, no Piklo, seal on ainult üks inimene ametis ja selle on nimetanud Trump. siis ombudsman on jäänud ametisse nimetamata ikka veel Äh, pärast kümmet kuud juba uut äh, režiimi Ameerikas ja te olete öelnud, et ametisse nimetamisega on läinud aeglaselt. no tegelikult äh, nad värvavad kogu aeg kedagi, neid inimesi on väga palju, kes on juba vahepeal ka lahti lastud, nii et näha on, et neil tööd on ja tegutsevad, aga ilmselgelt pole siis see privacy shield nende prioriteediks. ja siis te ütlete et te loodate, et see võimalik FISA, FISA seitsesada kaks osa taaskinnitamine, mis minu meelest oleks täiesti traagiline, et te loodate, et see kujuneb päraseks võimaluseks eraelu kaitset äh, parandada, mis on FISA sees, no kas selle administratsiooni all selline asi on üldse võimalik? ausalt öeldes, tegemist on režiimiga, mille aluseks on kinnitused, mille on teinud äh, administratsioon, mille peamiseks aluseks omakorda on alternatiivne tõde. nii et mida kodanikud peaksid sellest kõigest arvama? ja siis te ütlete, et kaebusi on väga vähe. nojah, kõigepealt ma arvan, et äh, keegi üldse ei tea, et äh, selline kaebuste menetlus on olemas ja mille üle nad siis peaksid kaeblema? selle üle, et NSA sai nende andmed kätte, no kuidas nad teavad, et et need, äh, mida nad peaksid tegema, ombudsmani pole ja nii edasi, see kaebuste süsteem oli algusest peale nii viltu ja kuidas me saame kaebust avaldada asja üle, millest meil pole aimugi. nii et mina jätkuvalt arvan, et see ei ole vettpidav kogu see asi ja et selle rakendamine veelgi problemaatilisem ja auklikum. Te ütlete, et te jääte lootma Euroopa Parlamendile, et me toetame teie palveid Ameerika ametivõimude poolel nojah, mina tegelikult arvan, kodanik eeldab, et Euroopa Komisjon ikka peab kinni Euroopa seadusandlusest ja aluslepingutest. ja komisjon väga paljudes valdkondades aga kahjuks on kodaniku alt vedanud. nii et ärge paluge meilt toetust, vaid tehke seda, mis on teie ülesanne. nimelt kaitste, kaitske kodanike õiguseid. suur tänu, härra Foss. suur tänu härra esimees ja suur tänu ka teile, proua Astola Äh, suur tänu, proua Astola, teie ettekande eest. minu meelest on äh, positiivne juba see, mida öeldi varem. nimelt, äh, et Safe Harboriga võrreldes praegu vähemalt need asjad lähevad vastavalt kalendris välja pakutule, et see ülevaatamine aset leiab. kas te kuulete mind? küsib kõneleja ja oluline on see, et see, nendest esialgsetest ettepanekutest on need natukene kehvemad asjad, mis on rakendamise puhul jäänud äh, probleemiks, äh, välja võetakse. nüüd kogu see andmekaitse asi, äh, need arutelud, mida me ameeriklastega nendes küsimustes kogu aeg räägime, et me peaksime mõtlema, et kas meie sõnum on kohale jõudnud poliitilisel tasandil, ilmselt küll meie jaoks muidugi eriti ilus pole see, kogu selle asja juures, et ombudsmani ametikohta pole ametisse nimetatud, see vahepealne lahendus, jah, on lahendus, aga mitte väga hea lahendus ja loomulikult äh, ei ole mõistlik, et kogu aeg on see selline vahepealne lahendus ja ei saa oma ülesannet äh, täita nii, nagu tegelikult ombudsmanilt peaks ootama. ja minu küsimus, kas vahepeal on esitatud kaebuseid selle kohta, et kogu see struktuur on seatud küsimärgi alla. kas meil on selliseid juhtumeid, kus me saaksime näha, mida kohtud arvavad, et kas on välja tulnud veel auke, millega peaks tegelema. edasi küsimus selle kohta, milliseid konkreetsemaid parandusi on siis tulemas? loomulikult väga kahju on sellest, et kogu Trumpi administratsioon pole suutnud täita kõiki ametikohti ja ei tee seda sellel aastal ka ja mulle tundub küll, et selles osas tuleb selgelt öelda, et andmekaitseraamistik äh, Ameerika Liidu, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel äh, ei ole võimalik, kui need ametikohad ei ole täidetud. ja seega äh, arvestades meie õigustikku, selle rakendamine ju ka peatuks sellisel juhul ja me peame tegutsema kiiremini, nii et andmete liikumine sõltub ju ka otseselt sellest, et kas täidetakse seda, milles kokku on lepitud. aga peaasjalikult tahtsin ma teada, kas on selliseid kaebuste juhtumeid, milliseid konkreetseid parandusi on need endaga kaasa toonud, aitäh! suur tänu! ja viimasena proua Sargentini. suur tänu, härra esimees, teen lühidalt, sellepärast et kolleegid on juba sarnastele asjadele tähelepanu pööranud. kõigepealt ombudsmani ametikoht praegu on ajutise ombudsmaniga täidetud ja kes ütles kolleegidele, kes Ameerikas käisid, ütlesid, et ta ei ole piisavalt kursis olukorraga kolla, kolleegid rääkisid sellest, et Biglopi see on samuti ametikohad täitmata ja see tähendab seda, et tekib küsimus, et kas meil on piisavalt võimalusi kaebusi esitada Euroopa kodanikena ja vastus on selgelt ei. tõesti, kordub safe harbori stsenaarium, selle aluseks oli vastastikune usaldus, tuli välja, et seda usaldust ei ole, safe harbor varises kokku, selle asemel töötati välja siis see privacy shield raamistik, aga me teame, et ähm, Iiri teise astme kohus on otsustanud äh, asja edasi saata Luksemburi kohtusse, Max Frenzi juhtum. Äh, eelmine kord Luksemburg äh, kohus sai juba küsimused selle juhtumi kohta ja lihtsalt ootame lahendust. nii et milline on siis olukord aasta pärast? kas jällegi on nii, et Privacy Shield variseb kokku samamoodi nagu Safe Harbor kohtulahendi järel äh,? ja tegemist on siin ainult silma moonutamisega, sest vahepeal pole Euroopa kodanike jaoks mitte midagi muutunud, mitte miski ei ole suure tehnoloogia seisukoha lähenemisi muutnud. et kuidas nad käivad ümber Euroopa kodanike andmetega. nii et meie fraktsioon Rohelised on väga-väga mures ja me tõesti ei ole huvitatud sellest, et Safe Harbori kokkulepe lihtsalt jälle klopsitakse teistpidi kokku, ilma et tegelikult midagi Euroopa kodanike jaoks muutuks, aitäh! suur tänu! kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis äh, ma lisaksin omalt poolt ka ühe küsimuse. kas te võiksite rääkida ka sellest, mis puudutab korrakaitse temaatikat? et kui mina edastan infot Facebooki kaudu, kas see siis tähendab, et korrakaitsel on järg, jätkuvalt juurdepääs sellele infole? mida komisjon on teinud öö, konkreetselt selle korrakaitseametite juurdepääsu küsimusega sellele infole. see oli sama Safe Harbori puhul ja tõesti tekib selline üldine küsimus, kuidas nüüd selle raamistikuga on asjad äh, paremini või etemini, kui, äh, kui nad olid Safe Harbori puhul. nii et vastake, äh, peame lõpetama kell kuusteist null null, nii et aega teil on For... suur tänu nende küsimuste eest, mõned nendest väga üldist laadi, teised konkreetsemad, alustagem siis nendest üldistest küsimustest, et kas e, toimub e, safe harbori stsenaariumi kordamine. loomulikult, kui komisjon selle asjaga tegeles, oli see safe harbor e, meil pidevalt meeles. analüüsides seda, mida Ameerikas seadusandlus ütleb näiteks juurdepääsu kohta andmetele nägime, vaatasime seda kõike loomulikult läbi Safe Harbori prisma. nii et kui me valmistasime Safe Harborit, vabandust, ilmselt kõneleja peab silmas Privacy Shieldi, siis me vastasime tegelikult paljustele küsimustele, mis tekkis Safe Harbori puhul ja seega minu meelest ei ole tegemist täpselt sama asjaga. aga nüüd ülejäänud küsimused ja lähen siis konkreetsemaks ka oma vastustes. kõigepealt teadlikkuse tõstmine no järgmise aasta kevadel äh, tege-, hakkame tegelema väga täpsemalt ähm, äh, GDPR-i osas, kui inimesed teavad, millised on nende õigused andmekaitse puhul Euroopas laiemalt siis äh, nad ilmselt äh, hakkavad mõtlema ka sellele, mis saab nendest andmetest, äh, mis suunatakse edasi Ameerika Ühendriikidesse. ja ma arvan, et see on see aeg, kus inimesed hakkavad ka paremini Privacy Shieldi kui sellist mõistma me tahame loomulikult tõsta teadlikkust selles osas ja andmekaitse volinikud on need, kes sellega kõige rohkem tegelevad ja suunised on juba olemas nii et tõsiasi, et äh, rakendub äh, üldine andmekaitseraamistik äh, ja see siis koostöös andmekaitsevoliniku tegevusega peaks asi sujunema. nii, nüüd ombudsman, see on otsus, mis on Ameerika ametivõimu, Ameerika valitsuse langetada ja loomulikult meie võime neile survet avaldada, olemegi seda teinud, me oleme kogu aeg selle küsimuse tõstatanud, öelnud, et see on meie jaoks probleem ka parlament on seda teinud ja kui me tege-, tegelesime selle režiimi revisjoniga, tõisime välja selle ühe suure puudujäägina. samas aga sai me, me Ameerikas rakendatud menetluste osas küll kinnitust ja veendusime nendes ja veendusime ka selles, et praegu ombudsmani kohustusi täitev isik saab oma äh, tööd küll hästi teha. ta saab koostööd teha erinevate kanalite läbi meie andmekaitseinspektoritega, aga väga tähtis on äh, ka see, et äh, tehakse inspektoritega koostööd kas luureametites või, äh, või teistes ametkondades loomulikult võib alati öelda, et äh, ametnik räägib sellisel juhul teise riigi ametnikuga ja muud midagi, aga äh, siiski teatud hindamisvõime mul on ja minu mulje on küll olnud selline, et nad võtavad väga tõsiselt oma rolli. Äh, peainspektorid saavad väga hästi aru, milline on nende roll luurekeskkonnas ja et nad teevad selle ombudsmaniga ka väga tõsist koostööd nüüd edasi küsimus sertifikaadi kohta ja et on ettevõtteid, kes ütlevad oma veebilehekülgedel, et nad on Privacy Shieldiga liitunud, isegi kui nad ei ole sertifitseerimisprotsessi läbinudki. me oleme selgelt öelnud, et ei peaks olema erinevust ettevõtte veebilehekülje ja sertifitseeritud ettevõtete nimekirja vahel, mis on Kaubandusministeeriumis. aga tegelikult on nii, me viitasime sellele, et ei ole praegu nii, et see nimekiri vastab sellele, mida ettevõtted ütlevad oma veebilehekülgedel, ma arvan, et nad said aru meie käest, aga nad on äh, rakendanud siin, kui mitte just muljetavaldavat, siis siiski väga tõsiseltvõetavat äh, ka IT-süsteemi nagu te teate, on tänaseks juurutatud süsteem, siis nüüd edasijärgnevatel aastatel tuleb olla väga proaktiivne selles seires. sertifitseerimistaotlusi on nüüd aga esitatud nii palju, et nad on muidugi natukene kimpus. nüüd see seitsesada kaks, kas me teame, mis sellest saab? selle kohta ütleksin nii palju, et me ei näe siin praegu mingisugust äh, nii-öelda taganemist. ma arvan, et seitsesada kaks jääb paika ja siis tekib küsimus, et äh, kas need äh, turvameetmed, mis praegu on TPD kahekümne kaheksas sees, äh, rakenduvad, ma ei tea, loomulikult oleks see positiivne, kui see oleks nii olema nüüd äh, praegu on äh, siis Biglokis ainult äh, üks viiest liikmest veel alles ja tema seisukoht oli, et vaatamata sellele, et ta on jäänud üksi, on seni tehtud töö kõik algatused äh, nendega on võimalik jätkata, ainus, mis on praegu võimatu, kuna kvoorumit ei ole, on uute algatustega välja tulemine, tulemine. president Trump on ametisse nimetanud esimehe, aga senat ei ole seda kinnitanud veel. nii et ilmselt äh, tuleb ka selles osas teatavat liikumist ja veel kord Safe Harborist, et Safe Harboriga on siin sarnased probleemid, ma oluliselt vastasin sellele, et kui mõned ettevõtted väidavad, et nad on Privacy Shieldi ettevõtted, meie oleme soovitustes öelnud, et Ameerika pool peaks olema proaktiivsem selliste asjade puhul ja ma arvan, et praegu need erinevad mehhanismid, mis on võimalikud, tänases IT-maailmas on täiesti võimalik välja selgitada, et kas on selliseid ettevõtteid, kes väidavad, et nendel see sertifikaat on, kuigi neil ei ole ja siis ütleb kõneleja Telua iseenda käekirja välja. I guess it was about how uh,, how we ma nüüd täpselt ei tea, ütleb kõneleja. Te vist küsite selle kohta, et äh, miks ma arvan, et ameeriklased äh, Privacy Shieldi puhul käituksid teistmoodi kui Safe Harbori puhul ma arvan, et see, et me oleme kogu selle asja ülesehitamisel lähtunud Safe Harbori kogemusest, on need probleemid eemaldanud ja me kohtume nii ametnike tasandil, aga ka väga kõrgete ametnike tasandil ja me näeme, et nende pool on ka tunnistanud seda, et kui see asi ei toimi, siis saame neid nõuda veel enamat ja kui ka siis ei piisa, meetmetes, siis äh, me peame langetama otsuse, et see asi lihtsalt ei ole võimalik. ja küsimus selle kohta, et kas see asi on vettpidav või ei, no ma ei tea, eks näeb aga minu meelest see, mida ameeriklased on teinud rakenduslikus pooles, on küll tõsiseltvõetav. Big Club selle kohta ma juba vastasin. ametisse nimetamised. jah, ähm, valitsus on Ameerikas nimetanud palju inimesi ametisse. vist ma kuskil lugesin, et viissada ametikohta on praegu veel administratsioonis kõrgemaid äh, kohti täitmata, aga eriti just Välisministeeriumis on olukord praegu raske, tõsi, ja Mm, need ametisse nimeta-, need ametikohad lähevad sinna nüüd alla, ainus, mis me saame teha, on surve. seitsesada kaks, kongress otsustab selle osas. ei ole praegu esitatud kaebusi ombudsmanile ja me oleme seega väga täpselt küsinud, millised on konkreetsed menetluskorrad ja kas on võimalik, kas on menetlus paigas, kuidas neid äh, kaebusi käsitleda, kui neid peaks sellises varases faasis juba esitatama, aga mm, meie saime vastuse, et mehhanismid on paiga, paigas ja et koostööd, äh, kanalid on paigas, eriti just siis äh, peainspektoritega kas on näha käegakatsutavaid äh, arenguid ombudsmani ametisse nimetamise kohta, selle kohta tegelikult ei olegi mul eriti midagi lisada sellele, mida olen juba öelnud. minu meelest äh, ei ole asi selles, et Ameerika ei saaks aru, kui oluline see andmevahetus on. aga tõsiasi sertifitseerimise seire jõustamine minu meelest kõik see, mis nad on selles osas teinud, on tõendiks sellele, et nad on aru saanud, kui oluline on see kõik. ja nüüd need standardklauslid äh, Schremp osas äh, eh, ehk siis korrakaitse organite juurdepääs, see on seal reguleeritud, äh, vabandust äh,, ametkondadepoolne juurdepääsetavus. proua, minu küsimus oli väga lihtne, kas komisjon tegeleb selle asjaga, et äh, kas Ameerika korrakaitseorganitel on juurdepääs sellele, mida mina Brit-, äh, Briti saartelt näiteks Facebooki äh, kaudu edastan? Te sellest ei rääkinud, nii et minu küsimus oli väga lihtne vastab teine komisjoni ametnik. võib-olla paar sõna ka selle kohta. see on asi, äh, millest, mida me oleme analüüsinud juulikuus väga põhjalikult ja pärast pikki arutelusid äh, äh, Ameerika, Ameerika just-, minist-, justiitsministeeriumiga ja nendele seatud piirangutega näiteks tagatisnõuded, siis nõue, et Äh, on põhjus, miks andmete voogu jäl-, jälgitakse, et on mingi kahtlus ja siis hüvitised. seda kõike arvestades oleme meie seisukohal, et see vastab proportsionaalsuse nõudele, mida me peame rakendama selles kontekstis ja see on leidnud aasta jooksul ka kinnitamist. üks areng hiljutine, nimelt äh, need suukorvistamise seadused, neid on vähem, kaks ettevõtet, äh, kellele esitatakse nõue andmete avalikustamiseks, ehk kui neid palutakse siis andmeid esitada, on täiesti võimalik ka täna nõuda nendelt ametitelt seda, et nad üksikisikut andmete edastamiseks ei teavitataks, kuivõrd tegemist on kuriteo uurimisega näiteks. aga hiljuti Ameerika kohtud andsid välja suunised, kus see võimalus on väga rangelt piiratud. nii et ähm, nüüd on siis selge, et äh, on nõue see üle vaadata regulaarselt ja sellist meedet äh, võib siis kasutada ainult siis, kui see on äh, vajalik. nii et tagatiste osas, piirangute osas ja, ja muud äh, asjad, mille me oleme otsuse puhul arutelule võtnud, oleme meie jõudnud lähenemisele otsusele, et on piisavad tagatised paigas. ma kasutaksin võimalust juba, et olen mikrofoni aga lühidalt palub härra esimees. FISA kohta veel. meie meelest on väga oluline see, et äh, Privacy Shield on äh, arutelud käivitanud selles küsimuses. ei, varem ei olnud sugugi tavaline see, et äh, meil USA luureametitega selliseid ar arutelusid oleks võimalik pidada. see, millega me alustasime ja kuhu me oleme jõudnud täna, see, et äh, luureamet ja et Justiitsministeeriumi ähm, vastava osakonna esimees äh, meiega kohtusid, on juba iseenesest suur samm. ja nüüd seitsesada kaks FISA. Äh, praegu on esitatud mitu ettepanekut, mitte ükski nendest ei ole tagasiulatuv, ei ole ühtegi sellist ettepanekut, mis laiendaks järelevalve võimalusi või seire võimalusi. aga Ameerika Ühendriikide vabaduse seadus, Liberty Act, eelnõu vähemalt näeb ette mitu tagatisklauslit ka välismaalastele, nii et kongress on selle sisse toonud ja see on algatus, mida tuleb toetada ja mida loodetavasti ka parlament toetab, aitäh! väga kasulik, aitäh, proua Intvelt, te tahtsite lühidalt midagi lisada, ma ütlesin, et võimalik see on. proua Intvelt, ma lihtsalt tahan teada, erinevalt sellest, mida te ütlesite, teie vastus ei olnud äh, sugugi äh, kasulik, te lihtsalt mingi jura on siin bürokraatlik, mida te ajate Eh, Teie küsimus on selles, kuhu te tõmbate selle piiri lõppkokkuvõttes ikkagi? see asi võeti vastu aastal kaks tuhat kuusteist, juba eelmise Ameerika administratsiooni ajal Trump ei ole ikkagi esitanud eh, eh, ombudsmani ametikohal kedagi ja siis Piklaki endiselt, seal on üks inimene, te olete kokku saanud paljude huvitava inimestega, aga ei ole seda öö, ameti, ametkonda ja ombudsmani ka ei ole, saate aru jah? Te lihtsalt loodate nendele kinnitustele, mille on andnud president ja administratsioon, mis ei ole kindlasti usaldusväärsus. millal te siis lõpetate selle asja? kaua te seda asja sallite? komisjoni otsus on see, see ei ole mingisugune kokkulepe, otsus, mille peab langetama komisjon teie tõmbate kodaniku alt, kui te lubate sellele asja edasi minna, me ei räägi siin ameeriklastele surve avaldamisest, vaid tuleb nõuda, et nad peaksid kinni sellest, milles on nad kokku leppinud, sellest me siin räägime ja äh, proua Astola, see, siin ei ole mitte midagi naljakat. okei okay,, thank you, major point, Sophie. The last word uh,, Mrs Toola. jah, viimased sõnad nüüd teilt, palun, proua Astola. kõigepealt ma sooviks öelda seda, et äh, et Big äh, Lab ei ole ainult oma liikmete jaoks, äh, tehakse õigusloomelist tööd, äh, see töö jätkub ning Äh, nad saavad äh, oma aruanded avaldada ning äh, see on üks samm kvoorumi saavutamiseks. nii et sellega seoses ma ütleks, et see olemas on. mis puudutab ombudsmani, siis äh, tal, äh, sellel inimesel, kes praegu seda tööd teeb, tal on kõik pädevused olemas, äh, aga seni ei ole ühtegi kaebust esitatud. ja kui esitatakse esimene kaebus, siis äh, näeme, kas see asi ka toimib või mitte. suur tänu ning kohtume volinikuga sellel teema, selle teema arutamiseks järgmisel nädalal. suur aitäh teile, kolleegid. suur tänu proua Stolale ning nüüd järgmisena päev, järgmine päevakorrapunkt. asekomisjoni asepresident on kohal, nii et äh, saame täpselt alustada ning äh, kolleegid ja asepresident, kes soovivad siia ette tulla, võivad seda nüüd teha.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 Good afternoon, colleague. tere päevast, kolleegid, lähme päevakorrapunkti number neli juurde, mis puudutavad hiljutisi südameümbruseid äh, Poolas ning äh, nende mõju õigusriigi põhimõtetele ning arutame seda küsimust komisjoni esimese asepresidendi Franz Timmermansiga. Te teate tagapõhja väga hästi, kallid kolleegid, me alustasime seda äh, protsessi jaanuaris kaks tuhat kuusteist Eh, ning eh, see protsess eh, on meid siis toonud tänasesse olukorda. härra Timmermansiga kohtusime augustis, kus toimus mõttevahetus temaga ja nüüd lähme tänase arutelu juurde ning see arutelu toimub seoses esimeste konverentsiga, konverentsil langetatud otsusega, mis annab äh, äh, mandaadi äh, meile korraldada järgmisel nädalal täiskogul selleteemaline arutelu. seega ma tervitan südamest komisjoni aseesim-, esimest asepresidenti siin, et ta meie komisjoni teavitaks olukorrast enne täiskogul toimunud arutelu ning näen, et kolleegid soovivad sõna, ma selgitan. Eh, eh, pärast teie sõnavõttu toimuvat eh, kasutatavat menetlust peame kõneajast väga täpselt kinni pidama, kõik saavad sõna kaheks minutiks, meil on natuke üle tunni terve arutelu jaoks, ma kavatsen väga rangelt kõneaega kontrollida. volinik ise räägib meiega umbes kümme minutit äh, ja siis on küsimuste vooru aeg, nii et palun äh, katsuge distsiplineeritult käituda. kõigepealt äh, teil on sõna, härra asepresident, suur aitäh teile, et ma siia kutsusid, mul on hea meel esitada ülevaade praegusest olukorrast Poolas. viimane kord, kui me kohtusime kolmekümne esimesel augustil ning siis ma rääkisin komisjoni kolmandaid õigusriigi temalisi soovitusi mille saatsime kahekümne kuuendal juulil ning ka rikkumismenetluste käivitamine kahekümne kaheksandal juulil. nagu te mäletate, soovitused äh, väljendavad sügavat äh, komisjonipoolset muret seoses kohtusüsteemi reformiga ning äh, neli parlamendis vastu võetud seadust mõjutavad sügavalt kogu kohtusüsteemi toimimist ning kõik neli Eh, seadus saadeti Vabariigi presidendi poolt tagasi parlamenti ning eh, leiame, et tegemist on süsteemse ohuga õigusriigile seoses põhiseaduskohtu reformiga, mis eh, õõnestab, õõnestab kogu süsteemi, mis võtab ära kohtunike iseseisvuse. lisaks sellele Poola valitsus keeldub äh, <clears throat> avaldamast tribunali äh, kohtupoolseid otsuste arvu ning äh, leiame, et põhiseaduskohtu iseseisvust ei tohi kärpida, sest see garanteerib põhiseadusest kinnipidamise ning eriti suur probleem, suureks probleemiks on praegune õigusreform. me oleme Eh, leiame, et on probleeme me ka eh, kehtiva kohtusüsteemi eh, toimimise ja rakendamisega. õnnetuseks Poola-poolne vastus ei pakkunud välja mitte ühtegi konkreetset meedet olukorra parandamiseks, mis on seni juhtunud, hoolimata sellest, et me oleme neli kirja saatnud juulikuust peale Eh, ning kutsudes neid üles eh, kohtumiseks, ei võetud neid eh, kutseid vastu, seega on meie mõttevahetus toimunud kirjalikult. samas aga meie kutse on endiselt jõus, me endiselt loodame, et me võime alustada isiklikku dialoogi. see, mis puudutab rikkumismenetlust, siis Äh, Poola võimud eitasid oma vastuses igasugust äh, seaduse rikkumist. kahekümne seitsmendal septembril seega otsustas ähm, saata äh, põhjendatud arvamuse Poola valitsusele. leiame, et Poola seadus on absoluutselt koos kõla, mitte kooskõlas Euroopa õigusega ning lisaks sellele see diskrimineerib Eh, ka soopõhiselt Poola kodanikke, see on kohtu, Euroopa põhiõiguse eh, põhi, aluslepingute artikli viiskümmend seitse eh, vastu. komisjoni tõstatab, komisjon tõstatab ka õiguslikke küsimusi otsuse kohta, mis annab justiitsministrile õiguse pikendada või mitte vastavalt oma soovile kohtunike tööaega. see tähendab seda, et kohtunik, kohtute iseseisvust äh, äh, vastuolus äh, artikliga üheksateist üks ning või, või aluslepingutest ning ka meie põhikõigushartast. ning on väga üldsõnalised kriteeriumid töölepingute pikendamiseks kohtunikega ning samuti õõnestatakse ka põhimõtted, mille kohaselt kohtunik ei saa ametist äh, tagandada. Äh, justiitsministril on äh, õigus mõjutada ministreid küsimustes, mis puudutavad Euroopa Liidu õiguse rakendamist. meie praegu analüüsime Poola võimude poolset vastust, et otsustada järgmiste sammude osa üle. mis puudutab Bioveža metsade maharaiumist, siis äh, oleme taas äh, saanud tõendeid, et äh, et lageraie jätkub isegi pärast Euroopa Kohtu kahekümne seitsmendal juulil langetatud otsust ning kahekümne viiendal septembril teavitas komisjon üldasjade eh, nõukogu üldise olukorra kohta ning eh, nõustuti, et, eh, et et õigusriik on kõigi huvides, üldhuvides ning samal päeval president Duda esitas kaks uut teadusprojekti põhiseadus kohta, põhiseaduskohtu kohta. me tähe, analüüsime neid tähelepanelikult ning jälgime olukorda väga tähelepanelikult. komisjoni hinnangud äh, toetavad Euroopa rahvusvahelised standardid, äh, standardid kohtute iseseisvuse kohta, millest tuleb kinni pidada kõik igasuguse õigusreformi juures, eriti puudutab äh, see, et kohtunike Eh, sõltumatust, samuti nende eh, õigust mitte eh, vallandatud saada ning see ei puuduta mitte ainult kohtute töö konkreetsetel juhtumil, vaid see puudutab kogu kohtusüsteemi organiseerimist ja tööd. on vaja piisavalt garantiisid, et garanteerida õigussüsteemi iseseisvust, mis on hädavajalikud selleks, et garanteerida eh, kodanikkonna eh, usaldus. praeguses eh, faasis täheldab komisjon, et mõningad küsimused väärivad erilist tähelepanu, kuna võivad tekitada väga suuri probleeme seoses standarditega, mida ma enne mainisin, näiteks seadusprojekt konstitutsioonikohtu kohta, mis endiselt määratleb kohtunike mandaati ja eh, muuhulgas ka eh, kohtu aseesimeest ning eh, näiteks langetades nende pensioniiga ning peale selle võiks kohtuni-, võivad kohtunikud paluda presidendilt pensioniea edasilükkamist, aga nad on endiselt presidendi otsuse sõltuvad, sest ei ole seatud mitte mingisuguseid eh, tähtaegasid, mille, mille jooksul tuleks eh, otsus langetada. lisaks sellele vastuolus Euroopa standarditega, mis eh, ütlevad, et, et kohtunikud tuleks ametisse valida teiste kohtunike poolt, nende kolleegide poolt ning öeldakse, et ka, et põhiseadusnõukogu tegevust on võimalik enneaegselt lõpetada. me ootame Veneetsia komisjoni eh, kokkutulekut, mis toimub detsembris. me tervitame seda, et Euroopa Nõukogu on samuti otsustanud koostada omapoolse raporti olukorra analüüsimiseks. Poola võimud nüüd peavad arvesse võtma äh, komisjonipoolsed äh, mured, mida meie soovistustes on väljendatud ning samuti tuleb arvesse võtta Veneetsia komisjoni poolseid soovitusi. on äh, ka muid kriitilisi avaldusi äh, tehtud, mitte ainult põhiseaduskohtu ja muude selliste küsimuste kohta, vaid mured on avaldatud ka rahvusvahelisel tasandil ning seda on ka Euroopa kohtute, kohtunike konsultatiivkomisjon äh, öelnud ning ka ÜRO eriraportöör kohtunike ja äh, advokaatide äh, iseseisvust analüüsiv erikomisjon on avaldanud muret praeguse olukorra kohta. Need arvamused ka tekitavad arutelu Poolas praeguste teadus, seadusprojektide kohta, mis äh, rõhutavad ka vajadust, äh, äh, vajadust konstitutsiooni ülevaatamiseks Poolas. loomulikult tahaksin rõhutada, et on võim-, kõigil liikmesriikide valitsusel on pädevus muuta seadusi, kuid nad peavad seda tegema kinnis pidada, kinni pidades põhiväärtustest, millele kirjutati alla Euroopa Liiduga ühinedes liikmesriigid on need, kes saavad ümber korraldada oma õigussüsteemi, ka äh, kohtusüsteemi, kuid kus selline nõukogu, kohtute nõukogu olemas äh, on, äh, siis tuleb garanteerida ka selliste nõukogude iseseisvust kooskõlas Euroopa standarditega. ootame tõsist positiivse dialoogi, et äh, lahendada õigusriigi probleemide olukord äh, Poolas ning ma tunnen sügavat kurbust selle üle, et seda dialoogi pole seni toimunud. lõpetuseks sooviksime tänada Euroopa Parlamenti, eriti selle komisjoni liikmeid, äh, jätkuvate jõupingutuste eest, et tugevdada õigusriigi olukorda Euroopa Liidus ning toetada komisjoni tegevust olukorra parandamiseks Poolas, aitäh! aitäh! nüüd annan sõna koordinaatoritele, teil on kuni kaks minutit aega, palun pidage sellest kinni ja siis pärast seda palun esimesel asepresidendil vastata kui te soovite sõna võtta, andke praegu märku, muidu sulgen nimekirja, aga nüüd proua Metsola Rahvapartei nimel, palun. aitäh, üritan ajast kinni pidada, suur tänu, asepresident Timmermans, et olete siin meie ees, kui me praegu käsitleme õigusriigi kohaldamise põhimõtteid liikmesriigis, täna arutame Poola teemadel, eile äh, olid inimesed jälle tänavatel Maltal ja Bukarestis, et võideldi korruptsiooni vastu, õigusriigi põhimõtete nimel ja nii edasi. ja see on esimest korda, kui ma sõna võtan pärast Malta ajakirjaniku vägivaldset hukkumist, seega nagu te mõistate, siis põhiõiguste kaitse või õigusriigi põhimõtete kaitse on minu jaoks väga oluline. artiklis kolm on kirjas, et meie ühendus austab inimväärikust, õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja nii edasi. me tsiteerime seda artiklit kogu aeg ja viitame, et meid Euroopa Liidus ühendavad väärtused, mitte geograafia, aga mitte kunagi varem ei ole me seisnud silmitsi nii suurte ohtudega. Poola puhul Euroopa Liit on võtnud selge seisukoha ja seda ma tunnustan, aga Rahvapartei on olnud jätkuvalt tunnistajaks Poola soovimatusele pidada komisjoniga konstruktiivset dialoogi ja see on äärmiselt kahetsusväärne. meil on jätkuvalt äh, tõsiseid kahtlusi seoses ülemkohtu kohtunike ametisse nimetamisega seoses vabaühenduste olukorraga ning see uus äh, välja pakutud seadus, mis puudutab meedia reguleerimist ja nii edasi. kui neid kõiki teemasid koos vaadata, siis on selge, et neid puudusi ei saa ignoreerida ei meie ega komisjon, me saa-, peame saatma välja selge sõnumi, et me ei jää lihtsalt kõrvaltvaatajateks, samal ajal kui Poolas seatakse kahtluse alla õigusriigi põhimõtted ja olukord Poolas ega ka minu koduriigis inimeste jaoks see ei ole lihtsalt vaba liikumise küsimus, vaid Euroopa Liit on jätkuvalt lootuse majakaks ja me ei saa inimesi alt vedada. aitäh, tõesti, kolleegid, palun pidage kinni kaheks minutiks, sest meil ei ole palju aega. nüüd proua Sippel, sotsiaaldemokraadid. ja aitäh. miks on õigusriigi põhimõtted nii olulised? ma arvan, et see oli volinik Timmermans, kes mõni kuu tagasi täiskogul ütles, et õigusriigi põhimõtted on see raamistik, kus demokraatia saab toimida ja ma olen sellega tõesti nõus. sest see, mille tunnistajaks me Poolas oleme, on palju olulisem kui see, et üks liikmesriik lihtsalt ei järgi ühte või teist seadust. kui me räägime äh, kohtunike sõltumatusest, siis see ei ole lihtsalt seadus, vaid see on meie demokraatia põhisammas, kui iga valitsus saab oma ameti ajal kohtunikke vallandada, uusi ametisse määrata, siis see ei ole kohtuvõimu sõltumatus ja seetõttu see seab ohtu demokraatia seda kõike silmas pidades mul on tõesti sellest ajastusest kahju, sellepärast et arut-, arutelud käivitusid selle aasta alguses ja ma ei näe, et need läbirääkimised niipea lõpeksid, ma ei näe, et põhimõttelisi muutusi oleks Poolas ellu viidud ja see teeb mulle väga suurt muret, sellepärast et kui ma vaatan Poola inimesi, siis mina arvan, et nad on paremat väärt, kui me vaatame, milline on Poola ajalugu olnud ja palju need inimesed on võidelnud vabaduse nimel Nad võitlesid selle nimel, et elada vabas demokraatlikus ühiskonnas ja nüüd nende omavalitsus ei taga seda neile. ma arvan, et me kõik peame ühte hoidma ja tagama, et see olukord muutuks ja et see muutuks igal pool ja Roberta mainis mõningaid teisi riike ka. oluline on, et õigusriigi põhimõtteid austataks kõigis meie liikmesriikides ja et me ühiselt tugevdame demokraatia põhimõtteid Euroopa kodanike nimel. ECR proua Stevens, palun. suur tänu proua juhataja. härra Timmermans, oktoobri alguses ütlesite te Kataloonia arutelul, et ja mul on see veel väga selgelt meeles, et Hispaania politsei käitus täiesti asjalikult, aga paar päeva hiljem Hispaania valitsus esitas mea culpa avalduse Euroopa Komisjon peab olema Euroopa õigusriikluse kaitsja ja samas kaitsesite te siis Hispaania puhul asju, mis tegelikult on kaitsmatud. pärast asjade eskaleerumist Hispaanias jäi komisjon üldse vait. ja siis poliitilised pagulased, kui Poolas aga samas äh, võetakse otsuseid vastu, mis teile poliitiliselt ei meeldi, reageerite te väga kiiresti ja minu meelest te lähtute küll kahest erinevast standardite kogust. Hispaania kohta ei ütle midagi, Poola puhul annate kogu aeg vastu näppe ja minu meelest see probleem ongi põhiprobleem. miks te ei sekku alati, mitte ainult teatud punktidel? kas te arvate, et Euroopa standardeid tõesti tohib nii valikuliselt rakendada? So there is no clapping, okei okay?? ärge plaksutage, siin ei ole mingit plaksutamist. nüüd Natali Krisbergi asendaja on Sofi Infeld, palun. aitäh ja aitäh, härra Timmermans, teie põhjaliku ülevaate eest, mis seda teemat puudutab ning ma sarnaselt teielegi loodan, et mingi hetk see dialoog tekib, aga praegusel hetkel ei tundu, et see niipea juhtub. ma tahtsin küsida, mida te arvate, mis on tagajärjed politsei ja justiitskoostööle, kui nüüd Poola kohtuvõim praegusel hetkel ei ole iseseisev, kui seda ei saa iseseisvaks pidada, siis mida see tähendab seoses Euroopa vahistusmääruse, Euroopa tõendite määruse ja nii edasi valguses või näiteks ettevõtte tootjate vahelised vaidlused, ehm, hangete vaidlustamised. Ehm, kas teistel riikidel on siis kohustus teeselda, et nad austavad Poola kohtuvõimu otsuseid. jah, me keskendume siin praegu ka kohtuvõimule ja see on oluline, aga oluline on see artikli kaks süstemaatiline rikkumine, see puudutab sõnavabadust, kogunemisvabadust, piiranguid äh, sõnavabadusele, meedia mitmekesisusele, naiste õigusele ja nii edasi ja ma tõesti loodan, et komisjon ja ka meie koda siin võtab seda arvesse. ja lõpetuseks. Te teate, et siin kojas oleme soovinud, et meil oleks selge mehhanism õigusriigi põhimõtete austamiseks ja ma tervitan proua Metsola sõnavõttu Rahvapartei nimel ja ECR-i kolleeg ka ütles, et see ei ole ainult Poola küsimus. see on Euroopast standarditele vastamise küsimus erinevates Euroopa osades ja seetõttu on meil vaja sellist üldist lähenemist ja mul on hea meel, et komisjon on teada andnud, et nad tulevad välja selleteemalise mehhanismiga, aga ma olen mures, kui te ütlete, et see peaks olema Euroopa poolaasta küsimus. ma arvan, et see peaks olema palju jõulisem. ja selles peaks kaasa rääkima ka Euroopa Parlament. palun, kolleegid, pidage ajast kinni. nüüd kuue fraktsioonist proua Spinelli Grazie, president e,. Ringrazio... aitäh ja suur tänu ka asepresident Timmermansile, et olete sõna, täna siia tulnud. Lähen kohe küsimuse juurde. millised on need järelmeetmed, arvestades juuli seisukohti ja artiklis seitse käivitamist, kui Poola midagi ette ei võta, tuletan meelde, et lähtudes sellest parlamendi resolutsioonist, samal ajal ju Poola valitsus on kohaldanud üha rangemaid meetmeid kohtuvaldkonnas, president Duda äh, teatud äh, aspektidele esitas veto, aga pakkus välja uusi lahendusi mis on ka ikkagi muret tekitavad, see puudutas põgenikke, kes on tagasi saadetud äh, piirile, mis meil on Valgevenega, meediavabaduste teema, kogunemisvab-, meeleavaldused, väljendusvabaduse piiramine, eriti mis puudutab Poola ajaloo teemasid, lisaks terrorismivastase võistluse meetmed, mis tooksid endaga kaasa väga tõsised äh, seirevõimalused äh, interneti vahendusel, eriti inimeste puhul, kes on seotud islamiga ja ka tõsised meetmed minu arvates, mis on seotud naiste õigustega. mis puudutab rasedusvastaste vahendite kasutamist ning äh, kuidas see mõjutab ka Poolale suunatud äh, rahastamist? aitäh! roheliste nimel kolleeg Sargentini, palun. aitäh! lisaks kõikidele nendele eksimustele õigusriigi põhimõtete valdkonnas, mida komisjon välja tõi, tuleks välja tuua ka see põgenike olukord eh, Poola-Valgevene piiril, lisaks naiste õigused, lisaks kogunemisvabaduse piiramine, ei tohi unustada vabaühenduste rahastamist ning seda kõike silmas pidades on oluline ka volinik Timmermansi selge sõnum, aga millistele kriteeriumitele peab komisjon vastama, et järeldada, et artikkel kaks mehhanism ei toimi ja et tuleb käivitada artikkel seitse, ma üritasin teid jälgida, aga lõpus ma, mul jäid need järeldused kahe silma vahele ja järeldus ei saa ju olla, et ootame, kuni Veneetsia komisjon detsembris oma raportiga välja tuleb, vaid järeldus peab olema, et komisjon tegutseb parlamendi toetusel ja neli korda me oleme soovinud seda arutelu pidada, ehk siis mida meil on täpselt vaja teha või mida peab olema tõendatud, enne kui saame öelda, et artikli kaks menetlust on kohaldatud, aga nüüd peame rakendama järgmisi samme, aitäh! suur tänu, proua Sargentini. proua Wimbergi ei ole. ma ei näe teda seega ENF-i nimel. ENF-i esindajat ka ei ole siin. nüüd esimene asepresident, palun teie vastus koordinaatoritele. Um... suur tänu et kellelegi ei jääks nüüd valet muljet. proua Stevens tõi välja Kataloonia küsimuse, sellest me tegelikult täna ei peaks rääkima, aga hea küll, ma vastan kahel põhjusel, miks. kõigepealt äh, proua Steven ütles, et mina väidetavalt ütlesin, et Hispaania ametivõimud ja nende reaktsioon rahvahääletusele oli proportsionaalne, seda ma ei ole öelnud oma kõnes parlamendi ees ma ütlesin, et teatud tingimustel on õigusriigist äh, kinnipidamiseks vaja ka proportsionaalset jõu kasutamist, aga ma ei andnud mitte mingisugust hinnangut Hispaania valitsuse käitumisele, sellepärast et mul ei olnud sellise hinnangu andmiseks piisavalt infot. nii et äh, selles osas ma tahtsin küll täpsustada, et mis ma täpselt ütlesin ja mina ütlesin ka väga selgelt, et vägivald ei ole kunagi lahenduseks ja ma kordan seda. vägivald ei too kunagi lahendust. ja teiseks, selles küsimuses mina arvasin, et me räägime täna Poolast ja mulle ei meeldi see, et aga, mis on selle või teisega. kui ma olin välisminister, siis äh, alati oli Vene ministriga nii, et kui me Venemaad kritiseerime, siis nad vastasid, aga jah, aga et äh, kuidas on siis selle ja teise ja kolmandaga teie enda poolel. ja see on minu vastus ka teile täna, nii nagu ma ütlesin venelastele, jah äh, see ei ole see teema, millest me peaksime täna rääkima, kui tahate sellest kunagi rääkida hea meelega, aga räägime ikkagi asjast, mis on päevakorras. proua Stevens, kui te tahate, et ma räägin siin täna teistel teemadel kui Poola, siis hea küll. nagu te teate, ma olen alati valmis tulema teie ette ja kindlasti tekib meil võimalus kunagi hiljem sellest rääkida. täna, nagu ma ütlesin, arutelul Poola ja sealne olukord ja ma arvan, et ei saa viia äh, Äh, arutelu äh, tähelepanu sellelt küsimuselt ära äh, ja eksitada meid muude teemadega, mille osas niikuinii minu meelest on teil täiesti vale arusaam. nüüd tulen tagasi Poola juurde, mida me siis tegelikult ootame? väga paljud kolleegid küsisid et millal me kavatseme käivitada artikkel seitse, seitsme või muud meie kätes olevad vahendid. ma ütlen väga selgelt välja, mida ma eeldan, et Poola ametivõimud nüüd teevad. meie arvame, et Poola peaks nüüd ähm, nii kohtu kui ka justiitsnõukogu seadusandluse toome Euroopa seadusandlusega kooskõlla, tagama mõlema instantsi sõltumatuse äh, sellepärast et praeguses vormis allutataks kohtuvõim täidesaatvale võimule ja kui ja seatakse ohtu ülemkohtu töö, kuivõrd sunnitakse pensionile minema terve rida kohtunikke. ja ütlen teile täna selgelt, et ütleksin sedasama ka Poola ametivõimudele, kui mul oleks nendega dialoog ja seadusandlus, mis puudutab tavalist kohtute menetlust, peaks olema samuti vastavuses äh, Euroopa seadusandlusega, tühistades vanusepiirangud nii nais- kui meeskohtunikele ja see on tõesti seaduse rikkumine ja tuleb lõpetada justiitsministri surveavaldus äh, kohtunikele, see, mis puudutab pensionile sea-, saatmist või äh, kohtu esimehe lahtilaskmist või ametisse nimetamist ja lisaks äh, sellele peaks äh, vastama seadusandlu-, Euroopa seadusandlusele ka äh, õigusteaduste kooli seadusandlus ja jällegi tuleks vabastada see kool siis justiitsministri mõjuvallast. ja põhiseaduskohtu puhul samamoodi tuleb seadusandlus Euroopa seadusandlusega kooskõlla viia. Need on need asjad, mida me oleme Poola ametivõimudelt nõudnud ja kui sellele ei reageerita mitte kuidagigi, Need ei ole asjad, mida on nõudnud komisjon, vaid seda eeldavad ka kõik teised rahvusvahelised organisatsioonid, kes on väga selgelt oma seisukoha välja öelnud. kui Poola midagi ette ei võta nendes küsimustes, siis meil ei jäägi midagi muud üle, kui mingil hetkel käivitada need instrumendid, mis on meie kätes. Te tahate, et ma võtaksin nende kohta praegu seisukoha, ma ei kavatse seda teha ja muuseas, ma ei pea äh, sellele komisjonile ilmselt meelde tuletama, et parlament võib ise langetada oma otsuse selles küsimuses ja teil pole komisjoni vaja. kui te arvate, et komisjon asja ei ole lahendanud praegu õigesti, siis reageerige ise ja seda võite teha ükskõik mis hetkel teile parasjagu kõige sobivam tundub. proua Intveld küsib, et mis on politsei ja justiitskoostööle nüüd tagajärjed? põhimõtteliselt politsei ja justiitskoostöö või justiits- ja siseasjade alane koostöö üldiselt ähm, sõltub vastastikusest usaldusest, nii nagu proua Intvelt ka väga hästi teab. kui vastastikune usaldus satub järjest suurema surve alla, arvestades seda, et justiitssüsteemi on hiilinud ebakindlus, siis loomulikult see olukord öö, äh, läheb raskeks ja koostöö kujuneb väga keeruliseks. nii et ma paluksin Poola ametivõime tõesti see ebakindlus öö, Ähm, eemaldada ja usaldust taastada, usaldus on ülitähtis. sõltumatu järelevalve sõltumatute kohtunike poolt on ülitähtis, kui te tahate, et see koostöö leiva, ähm, vabandust, äh, edukas oleks. kui te tahate, et Euroopa seadusandlust rakendataks üle terve Euroopa Liidu ühtemoodi. niimoodi reageeriksin ma siis praegu koordinaatorite seisukohtadele suur tänu, esimene asepresident ja nüüd ülejäänud äh, kolleegid, üks minut kõneaega. Äh, ja äh, selle järgi siis, kes märku andis, mis ajal proua Kudritškast alustame, palun. austatud härra esimees, Euroopa liit ei ole sugugi mitte ainult äh, poliitilisel tasandil ühendus või majandusühendus, vaid me oleme ka õigusühendus, mille aluseks on äh, põhilised demokraatia väärtused, nii näiteks võimude lahusus äh, ja õigusriigi põhimõte. Poolas kaheksakümmend neli protsenti rahvast toetab Euroopa Liidu, Euroopa Liidu liikmelisust ja see tähendab seda, et nad on oma toetuse andnud ka sellele õigusühendusele. ja kui mõni valitsus ei suuda äh, komisjoniga konstruktiivset dialoogi pidada, äh, tegelikult äh, pöördub iseenda rahva vastu, vähemalt selle kaheksakümne nelja protsendi vastu, kes on arvamusel, et Euroopa Liit kannab meie ühtset väärtust ja et nad tahavad neid väärtusi jagada ülejäänud Euroopaga. ja oma sõnavõtu lõpetuseks tsiteeriksin ühest kirjast äh, teile midagi ette, selle kirjutas viiekümne nelja aastane mees, kes äh, on äh, meelt avaldanud selle valitsuse vastu. ta ütles, et asi ei ole selles, et valitsus on teinud vea, ikka juhtub, asi on selles, et see konkreetne valitsus äh, on löönud kõikuma meie riigi alustalad ja meie ühiskonna toimimise seadnud ohtu. aseesimees, asepresident, vabandust, ma loodan, et te selle valitsusega jõuaksite dialoogini ja ma loodan, et see valitsus on valmis ka konstruktiivseteks aruteludeks teiega. suur tänu, proua Kudritška, ka ajast kinnihoidmise eest. härra Pooni, palun austatud härra esimees. Poolas on asjad nii tõesti praegu, nii nagu valitsus on öelnud, nad ei astu sammugi tagasi ja tõesti, nad ei tagane rahvusvaheliste institutsioonide ees ja Euroopa Liidu organite eest ja tegelikult ei tagane ka oma rahva surve ees. Piotr Stevisni Äh, on samuti oma keha seadnud ohtu sellele kõigele vastu astudes, inimesed on meeleheitel, meeleavaldused öö, äh, olid kõige suuremad juulis ja nüüd äh, kuussada inimest tegelikult on sattunud öö, täieliku ahistamise ohvriks, nimelt vastu kasutatakse kõikvõimalikke administratiivseid meetmeid. valitsus ei ole selle surve eest taganenud ei ole taganud andme, isikuandmete kaitset nende inimeste puhul, kes nendel meeleavaldustel osalesid. Poolas peab ringkonnakohtunik hakkama ametisse nimetama informaatoreid, ülejäänud maailmas on see teistmoodi, ausalt öeldes võetakse seal vastu seaduseid, mis võiks olla Orwelli raamatutest pärit läbipaistvuse kohta tõesti, tuhat üheksasada kaheksakümmend neli, kui tuleb silme ette. me peame midagi tegema selle kohtunikkonna puhastamise vastu. sellel kõigil on suurem tähtsus, kui meile võib-olla esialgu tundub. iga päev inimesed kes äh, saavad äh, demokraatiast aru samamoodi nagu teie siin Euroopas, kaotavad jalgealust. meil on kadumas demokraatlikud tavad, aga need demokraatlikud tavad on täpselt sama oluline inimese jaoks kui õhk, mida tema hingab ning äh, kas teil on kogemusi mõne teise riigiga Euroopa Liidus, kelle valitsus niimoodi kodanike õigused jalgalatambiks, nagu seda teeb Poola. härra Juurek, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. mina keskenduksin Euroopa tasandile. kõigepealt, te kaebasite selle üle, et te ei ole saanud piisavalt vastuseid Poola valitsuselt. minu meelest on Poola valitsus vastanud eh, teile tegelikult liiga palju ja liiga tihti sest et Euroopa Komisjonil tegelikult ei ole mitte mingisugust mandaati teha ettekirjutusi liikmesriikidele. nojah, Euroopa Komisjonil on õigus oma arvamus välja kujundada asjade üle, aga et öelda, et äh, Poolas on ohus õigusriik, siis ausalt öeldes tegelikult on nõukogu see, kelle ameti pädevusse see puutub. Te üritate siin äh, nihverdada ennast nõukogu asemele ja see läheb õigus, sellesama õigusriigi põhimõtte vastu, mida te siin kasutate enda huvideks. meie ei ole huvitatud selektiivsest kohtupidamisest. endise välisministrina te teate väga hästi, mida see tähendab ja tegelikult äh, lähenete rahvusvahelisel areenil valitsevale reaalsusele oma prisma läbi. tuletaksin teile meelde, Prantsusmaal jällegi tuleb muret tunda sõnavabaduse pärast. võetakse monumentidelt äh, riste maha, inimesed äh, avaldavad selle vastu meelt, aga teie olete vaiki antud teemal. siin kojas äh, tõstetakse tõkkeid Rumeenia rahvahääletuse osas. paluksime teil arvamust ka selle kohta teiste asjade osas reageerite väga kiiresti. ja nüüd, mis saab edasi? homme tähistame me bolševike revolutsiooni sajandat aastapäeva. meie tahaksime, et komisjon esitaks selge avalduse, milles nad äh, mälestavad äh, sada aastat tagasi hukkunud inimesi, see on vot proovikiviks teie komisjonile. härra Weidenholzer. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, tänada asepresident Timmermansi sellest, et ta oma ametit võtab väga tõsiselt, komisjon on aluslepingute valvekoer ja peab ikka küll eh, võitlema taoliste probleemide vastu ja nendele tähelepanu viitama. ei tohi seda seada küsimärgi alla, komisjonil see kohustus lasub nende asjadega tegeleda. ja ase president on seda ka selgelt äh, väljendanud. mina, minul tekib küsimus, et miks Poola valitsus ei ole valmis aruteludeks, oleks tagumine aeg selleks, et me saaksime dialoogi astuda. siis oleks võib-olla lihtsam asju ka selgitada, et äh, kas tõesti on asjad nii, nagu Poola valitsus praegu arvab äh, härra Timmermans, minu küsimus teile kas Poola valitsus on võtnud sõna selle osas, et miks nad ei ole valmis dialoogi alustama? millised võimalused üldse oleks dialoogiks praegu ja siis küsimus, et mis saab siis, kui midagi ei juhtu nõukogus, kui nõukogu jälle oma venitustaktikale loodab. kas te olete valmis artikkel kahte kasutama, et anda parlamendile võimalus astuda järgmiseid samme? suur tänu, härra Voigt. mikrofon, palun. suur tänu, härra esimees. härra Timmermans, te teete endale elu kergeks. Te ütlete, et ei ole ühte asja võimalik võrrelda teisega kui te olete tõesti aluslepingute valvekoer, siis see tähendab seda, et te peate neid põhimõtteid äh, kasutama võrdselt kõikide puhul. Te ütlesite täiesti õigesti, et äh, kohtusüsteemi sõltumatus äh, peab tagama turvalisuse kohtunikele, aga te ei ole öelnud seni mitte midagi selle kohta, et Jens Maier, Dresdeni ringkonnakohtus olev kohtunik, vaatamata sellele, et prokurör käivitas Mm, äh, tema vastu vihakõne äh, esitamise süüdistus on, on, on jäänud kohtumõistmiseta. Te räägite siin metsade raadamisest ja pensionieast kohtunike puhul, aga kõike siis Poolas kritiseerite, mis on võimalik, aga Hispaania kohta ei ütle midagi, lähete veelgi kaugemale. Te nimelt ütlete, ma tsiteerin Deutschland Funkist äh, meie ringhäälingust Saksamaal seda, et tuleb kaita, kaitsta õigusriiki ja selleks võib proportsionaalselt kasutada ka jõudu. ei saa ju öelda seda, et ei ole seda öelnud, et ühelt poolt olete te vägivalla kasutamisega riiklike probleemide lahendamisel ja Poola puhul ei ole te selleks valmis, aitäh. kas kõik komisjoni liikmed, kes sõna soovisid, on sõna saanud? Anna Koomes ja siis saavad äh, sõna ülejäänud äh, saalis olevad rahvasaadikud. arvestades seda kõige viimasemat, värskemat äh, maksuskandaali, need paradiisi dokumendid, nimekirjas on ka Poola rahandusminister, kes on ka asepeaminister, tema, vabandust, tema on nõudnud, ta ei ole nimekirjas, vaid nõuab, et äh, et sellisele tegevusele tehtaks lõpp, meie oleme seda nõudnud, aga see ei ole võimalik, kui õigusriiki ei rakendata kõikides liikmesriikides. ja vot see ongi Poolas praegu vajaka. mina olen pärit riigist, keda Euroopa Komisjon kiusas, ma ise nägin, et kiusas ja siis ei olnud juttu õigusriigi rikkumisest. ma olen pärit riigist, kus endine peaminister on süüdi mõistetud korruptsioonis, maksudest kõrvalehoidmises ja rahapesus just nimelt õigusriigi toimimisele tänu. ja seega miinimum, mida ma komisjonilt täna nõuan, on tegutseda. ja kui Poola valitsus isegi ei ole valmis astuma dialoogi komisjoniga, siis vähim, mida ma teilt eeldan, on tegutsemine et te tõesti hakkaksite mõtlema artikkel seitsme käivitamisele. We... ja nüüd, kui meil on aega vastavalt äh, kodukorra reeglile kaks kuus, siis mõned äh, mitteliibe liikmed saavad sõna. kõigepealt saab sõna proua Višnevska. suur tänu teile, härra esimees. volinik kurbusega täheldama seda ja jälle juba, et äh, libekomisjon sekkub väidetavalt ohus olevasse äh, Poola demokraatiasse. Äh, seda sellepärast, et praegune opositsioon ei suuda aktsepteerida seda, et nad kaotasid viimased valimised. seega näeme ka seda, et Poola opositsioon üritab üles ehitada täiesti võltsi eh, pildi sellest, milline olukord on. Eh, tulge vaadake, milline on õigusriigi olukord Poolas. praegune valitsus on Poola parlamendis enamuses ning kinnitan teile, eh, meie lihtsalt täidame oma äh, valimislubadusi ning Poolas otsustavad poolakad äh, oma saatuse üle ning see äh, ka, äh, ärge unustage, et enamusel on õigus ellu viia oma valimisplatvormi, millele toetudes nad võitsid valimised. rääkisid sellest, et naiste ja meeste pensionile mineku iga on erinev, ärgem unustagem, et äh, Äh, see nii umbes kaheksas liikmesriigis ning see on valik, see ei ole kohustus. Äh, pidage seda palun meeles. Äh, ning Äh, siin räägiti midagi ka sotsialistide ja kommunistide poolt äh, naiste reproduktiivõiguseid. reproduktiivõigustel võivad olla loomadel, inimestel on mingisugused muud õigused, nii et äh, võtke arvesse, et siin on siiski tegemist suurte erinevustega. nii et peaksid respekteerima demokraatlike valimiste tulemusi Poolas ja kallid kommunistid, meenutage, pidage meeles seda, et eh, Poolas eh, on kommunism ja selle propaganda levitamine eh, keelatud. tahaksin meenutada kolleegidele, et mul on õigus mitte libesse kuuluvaid kolleege neile sõna anda, aga aga kui te soovite äh, sõna saada, siis palun tehke seda viisakalt. Äh, proua Holsteini ma ei pannud enne tähele, tema on nüüd viimane sõnasaaja ja siis äh, proua Holmeier. üks mitte libesse kuuluv liige ja siis proua Holmeier. proua härra Kusmjuk, kaks minutit, palun suur aitäh teile, volinik. Eh, ko-, meie olukord Poolas on täiesti hea õigusriigiga. Eh, demokraatia õitseb, aga ikka, ikka komisjon eh, tegeleb olukorraga Poolas. enne seda, kui ma siia tulin, kuna te rääkisite põhiseaduskohtust, siis ma vaatasin, kui mitmeid juhtumeid arutatud septembri lõpuni. Nad arutasid umbes äh, kaheksasada juhtumit. kohus teeb oma töö täiesti normaalselt, nende töötempo on vähenenud, sest eelnev äh, juhtkond tegeles poliitika ja mitte tööga ning ma Eh, töö, mida te mainisite seaduses eh, tavakohtute eh, funktsioneerimise kohta, see on juba kolm kuud toiminud. ning selle kohaselt asendati vastutavad isikud. nii et selle opositsiooni jutud, et et eh, iga eh, juht, eh, isik arendata, asendatakse, see on lihtsalt vale. ning pensioniea alandamine, kui oleme seda vähendama, kõigi pensioniiga on üks ettekujutamatu, et ei ole ettekujutatavad, et et kohtunikud peaks kauem töötama kui kõik teised. väga raske on ette kujutada, et komisjon sunnib meie eh, kohtunikke kauem töötama kui eh, teisi tööinimesi. ning eh, see, mis puudutab nüüd põhiseaduskohu, siis sellest on raske rääkida, sest see töö alles toimub. rääkisite aga mis jutust, aga Prantsusmaal näiteks äh, vähendatakse töötajate õiguseid ja komisjon ei tee mitte midagi. komisjon ja Hispaania näiteks hakkab ära lagunema ja mida teie teete, nii et tegemist on topeltstandarditega. kui te seda edasi teete, siis te lõhute ära Euroopa Liidu. kahjuks oma süü tõttu me kaks kolleegi jätsime kahe silma vahele, proua Holmeier äh, Eh, proua Spinelli äh, esitas protseduurilise küsimuse, palun lühidalt. väga lühidalt tahaks äh, kuule kolleegidele meenutada kõigepealt seda, et ma ei ole kommunist, teiseks, et äh, e-, valimistulemused annavad ei, ei anna valimistulemust, ei anna äh, veel, äh, see ei tähenda seda, et tegemist oleks õigusriigiga, vaid ka uus valitsus peab järgima õigusriigi põhimõtteid. ja nüüd proua Hoolmeier. kõigepealt äh, ma tahtsin alguses öelda, et on selge, et et äh, kõik valitsused peavad õigusriigi põhimõtetest kinni pidama, selleks ei ole vaja enamust. on teatud põhimõtted, äh, millest me lähtume Euroopa Liidus ja sealhulgas õigusriigi põhimõte, olgu nad äh, vali-, on valitud ametisse kes iganes. ja see tähendab seda, et meil peab olema parem ja tõhusam mehhanism selle kontrollimiseks ja siis Hispaania kohta käiv märkus siis me ei räägi seal selle puhul ju kohtusüsteemide sõltumatusest, sest kohus äh, on äh, seadusest lähtuvalt tegutsenud ja sõltumatult sellest, kas valitsusele see meeldib või ei. nii et äh, mina hoiaksin need asjad küll väga rangelt lahus. aga asepresident, minu küsimus teile kas liikmesriigid, arvestades, et järjest rohkem on meil probleeme õigusriigi kaitsmisega, valmis äh, taolisest mehhanismist äh, rääkima, nii nagu komisjoni algatusraportis pro,, proua Sofi Inteldi algatusraportis suure enamusega vastu võttis? nimelt, et meil oleks kiirem mehhanism, täpsem reaktsiooni kindlam ja võimelisem, sest teinekord tõesti me põrkume oma tegevuse piiride vastu. artikkel seitse ja see, mis dialoogimenetlus äh, pakub, nad ei paku nimelt palju mänguruumi selle, nende kahe asja vahel ja ma tahaksin teada, mida liikmesriigid arvavad. Thank you and finally Mrs Thon and Honstein, please um,. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję za... Suur aitäh arutelu eest mul on äh, väga kahju, nagu ka härra Mikel, et ürit-, et äh, üritatakse seda arutelu muuta äh, aruteluks oma poliitiliste plaanide kohta. me teame, et see koda ei taha kellelegi paha teha, vaid olulisi Ehm, kellelegi liiga teha ning olukord on dramaatiline ju praegu Poolas, valitsus rikub äh, seaduseid äh, ning Euroopa Liidus on see äh, pretsedenditu. ma tahaksin veel kord korrata, et demokraatia tähendab seaduste täitmist ja see tähendab ka vähemuste õiguste respekteerimist, tuleb respekteerida ka neid, kes valimised kaotasid, tuleb respekteerida neid, soovib, kes on teie põhimõtete vastu, sest äh, see vastasel äh, korral, praegu on äh, kohtul nii palju küsimusi ees, et ma kardan, et Euroopa Kohus peab tegelema paljude juhtumitega, sest õigust hakatakse otsima Euroopa kohtutes. ja lõpetuseks veel ma usun kogu südamest, et kui demokraadid kõikjal hoiavad kokku, siis on võimalik äh, demokraatiat kaitsta, nii ma kutsun üles kõiki neid, kes usu, usuvad demokraatiasse igal pool, et me teeks äh, koostööd vabaühendustega, kodanikega äh, ja Äh, aitaks kõiki neid, mis meie ühiseid väärtuseid äh, toetavad, neid on ka Poolas väga palju. suur aitäh! suur tänu kolleegidele ning nüüd äh, lähme tagasi asepresident Timmermansi juurde. suur aitäh teie kommentaaride eest, ma üritan, üritan teie küsimuste vääriline olla vastustes. kõigepealt, kas komisjonil on pädevusi äh, Eh, eh, seda raamistikku kasutada. minu meelest ei tohiks selles küsimuses olla, aga kuna see tõstatati, siis ma vastan. Eh, meie, meie vastav pädevus on kinnitatud aluslepingute artiklis seitse, nagu te teate, komisjon võib esitada, võib kasutada oma pädevusi selleks, et tagada ta et, et hoiatusmenetlusi kasutama hakata ning eh, meile on antud pädevused selleks, et ennetavalt tegutseda, et ära hoida liikmesriigis tõsine õigusrikkumine, sellest ka äh, aluslepingu artikkel seitsme kasutama, nii et selles osas pädevustest ei oleks mõtet rääkida. Eh, see peaks olema kõigile täiesti päevselge ning äh, ausalt öeldes tekib küsimus, miks motiivid on inimestel, et kes selle teema tõstatavad. kuid ma olen nõus sellega, mida ütlesid proua Intvelt ja proua Holmeier, et äh, süsteem sellisel kujul, äh, nagu ta praegu eksisteerib, on üsnagi nõrk, sest see ei võimalda meil arutelu pidada ka nõukogu ja teistega. ma tean, et parlamendil on selles osas väga tugevad tunded ning olen ka parlamendile öelnud seda, tutvustades parla-, töö, parla-, komisjoni tööprogrammi järgmiseks aastaks, et me kavatseme äh, arvesse võtta parlamendi seisukohti. ütle ja tunnen ka, et nõukogus on aina suurenev toetus äh, sellele, mida ütleb äh, näiteks Belgia valitsus, et oleks Äh, õigusriigi teemade äh, parem ülevaatamine, sest äh, alati on tegemist ebamugavustundega, kui tekib probleem liikmes, ühes liikmesriigis ja teised liikmesriigid peavad seda arutama. et peaks võib-olla esitama ülevaate olukorrast kõigis liikmesriikides, see saaks võib-olla rohkem toetust, kuid siis, kui mina olin välisminister ja ma selle idee välja käisin neli-viis aastat tagasi. nii et võib-olla peaksime ka selle teema edasi, äh, seda teemat edasi arendada ja sest ma jagan äh, kahe poolt, äh, kahe kolleegi poolt välja öeldud mõtet ning selles kontekstis on muidugi fookus tugevalt ähm, komisjoni pealt, aga kui me selle teema tõstatasime, siis toetasid enamus liikmesriike komisjoni seisukohti, nii et see arvamus, et üks mingisugune hullumeelne komisjonis äh, ründab Poolat, siis see on täiesti äh, absoluutselt vale. Äh, ja paljud liikmesriigid olid, väljendasid muret, näidates üles äh, suurt muret. Nad tahavad, et Poola sellelt ohtlikult rajalt kõrvale astuks. Nad sest see viib Poola oma õigest kohast ära, kui ta on üks olulisemaid liikmesriike sest äh, liikmesriigid saavad aru, kui oluline äh, on äh, õigusriigi olemasolu meie siseturu toimimiseks ja paljudeks muudeks, paljudel muudel põhjustel. eriti puudutab see meie kodanike õiguste austamist. Poola kodanikud on ka Euroopa kodanikud ja neil on õigus sarnast samasugusele kaitsele kui teistel Euroopa kodanikel ja see seisukoht ka on täieliku toetuse eh, saanud, nii et ärge palun arvake, et mina üksinda võitlen eh, Poola vastu, kui on üks keegi, kes on Poola eest võidelnud Euroopas, siis olen see mina. Eh, nii et kui kritiseeritakse teatud, kui näidatakse üles muret seaduste pärast, mis on Poolas vastu võetud, siis neid, seda jagavad paljud liikmesriigid Nad ei soovi, et mitte äh, Poolat häbistada selle kõigega, vaid nad soovivad, et äh, Poola äh, tuleks tagasi õigusriikide sekka, see on Poolale nii palju head teinud viimaste aastakümnete vältel. see oleks minu esmane sõnavõtt, siis pensioniiga. see nüüd, mis puudutab äh, pensioniiga, siis äh, siin on äärmiselt oluline teema, ähm, et garanteerida, äh, et garanteerida äh, võrdset kohtlemist meeste ja naiste vahel sotsiaalküsimustes, muuhulgas ka pensioniea küsimuses. liikmesriigid ei pea kohe selle nimel tegutsema hakkama, aga nad peavad selles suunas edasi liikuma ning äh, liikmesriigid, äh, kellel on endiselt erinevad äh, e-, erinevad pensionilimikud meeste ja naiste jaoks juba tegelevad, tegutsevad selle nimel, et neid ära kaotada, neid erinevusi. kuid tulla tagasi diskrimineerimise juurde, nagu seda on juhtunud Poolas pensioniseaduse juures, siis see ei ole kooskõlas Euroopa õigusega. ning arvestama peaks ka sellega, et no, et negatiivne mõju Ehm, erineva pensioniea juures seab naised suuremasse vaesuse ohtu ning äh, seda on korduvalt esile tõstetud. ning äh, seda on tehtud äh, ka, see tekitab ka muid probleeme, näiteks pensionisüsteemi finants-, suutlikkuse osas. aga mina tõesti usun, et meil on kollektiivne vastutus teha midagi selleks, et, äh, et naiste õigusi kõrvale ei jäetaks. Euroopas, nagu te teate, on meeste ja naiste pensionite vahel äh, neljakümne protsendine erinevus äh, ning luues, luues erineva pensioni ja meestele ja naistele, see teeb selle probleemi ah, halvemaks, kas naistel ei peaks olema sarnased õigused nagu äh, meestel, kas nad ei peaks ise valikuid tegema, ilma et, äh, et neile seda poliitiliselt peale surutakse? minu meelest see on olulisemaid küsimusi äh, õigusriigi küsimuste arutamisest. ja veel üks küsimus, mida ma tõesti pean rõhutama eraldi, sest seda, see pidevalt kerkib esile öelda, et kuna me võitsime äh, valimised, siis äh, demokraatia äh, lubab meil otsustada endil, et mida see õigusriik endast õieti tähendab. ei ole ühtegi valimisvõitu, mis annab õiguse rikkuda seaduseid või rikkuda põhiseadust ja nagu seda ma varem ütlesin, mõned äh, otsused, mis puudutavad põhiseaduskohust, mõned on, mõned äh, kohtunikud nimetati arv, äh, ametisse rikkudes Poola põhiseadust. mõned nende seast, kes olid põhiseaduskohtus, ei saanud uues kohtus endale kohta, aga samas Poola põhiseadus näeb seda ette ja ei saa öelda, et me võitsime valimisi ja sellega äh, seoses eh, rikkuda põhiseadust. loomulikult, kui on enamus olemas, siis on võimalik eh, eh, põhiseadust muuta. jah, põhiseaduse muutmine on demokraatlik õigus, kui on enamus olemas. aga samas ei saa rikkuda põhimõtteid, mis on ette nähtud näiteks Euroopa, Euroopa põhiõigust rikkudes, nii et arvan, et peame sellest asjast äh, selgelt aru saama, sest äh, kui teame ükskõik mida, kui vähegi Euroopa ajaloost midagi, siis me teame, et demokraatlik, äh, demokraatia argumente kasutati inimõiguste ärakaotamiseks ja õigusriigi üle irvitamiseks, see on osa meie ühisest ajaloost ning pärast teist maailmasõda oleme õppinud selgeks, et demokraatia toetub ähm, äh, inimõigustele toetudes, demokraatiale toetudes ning ühte ei saa teise vastu ära kasutada, kui me ei taha äh, korrata kohutavaid vigu, mille me oleme teinud minevikus ning teate isegi, milline on Pooli, Poola ajalugu. Te teate, et kommunistid kasutasid demokraatia vastu äh, õigusriigi argumente ning kui eh, te ründasite neid sel ajal, nagu mina seda tegin, sest nad eh, siis eh, nad ütlesid, et see on meie me, osa meie põhiseadusest, kui te ei taha, et inimesed kasutaks põhi, kui te ei taha, et inimesed kasutaks demokraatiat õigusriigi vastu, ärge kasutage õigusriiki demokraatia vastu. kui me peame seda arvesse võtma, kui me ei taha samm oma mineviku viigu korralda, korrata ja ärge palun korrake enam äh, Äh, äh, enam kunagi seda, et see, mis me teeme, on lihtsalt äh, demokraatlike valimiste tulemus ning ausalt öeldes ma ei näinud ainsatki part-, ainsatki valimisplatvormi, mis oleks nõudnud Poola õigussüsteemi ümbertegemist, nii et öelda, et see valijad seda soovisid, on minu meelest üsnagi raskesti arusaadav argument. paljud küsimused, mis tõstatati, nende poolt, kes komisjoni tegevust kritiseerivad, ei ole meie ettepanekutega kuidagi seodes, seoses. ma olen vastanud sellele, kas meil on pädevus, demokraatia argument ning samuti ka pensioniseadus, aga teiste teemade Eh, sissetoomine. jah, loomulikult olen ma valmis rääkima Katalooniast, Maltast ja muudest küsimustest. me ei diskrimineeri, me oleme poliitiliselt eh, eh, värvipimedad. ja ma olen seda teinud juba täiskogul ja teen seda uuesti iga kord, kui seda nõutakse, aga palun. aga ärgem lubage, aga mis siis, kui las-, ärge laskem ennast sellel meie põhiteemast kõrvale juhtida, see ausalt öeldes ei muuda teie argumente eriti palju tugevamaks, kui te hakkate sinna teemasid sisse tooma, mis, sest see ei aita teil võita argumente praegu, praeguses äh, küsimuses. tean, et äh, teie paljudel kolleegidel on veel muid äh, argumente ja me võime nende juurde hiljem tulla, näiteks mis saab siis, kui meediaseadus võetakse vastu, kuid täna äh, ma tahaks keskenduda, mis meil, sellele, mis meil praegu oluline on. eriti puudutab see põhiseaduskohtu küsimust ning eh, neid nelja seadust, mis on seimis eh, arutelul, mis eh, võivad varsti kehtima hakata ning pean teile väga selgelt ütlema, et komisjon arvab, et need seadused on ohuks õigusriigile see on süsteemne oht õigusriigile, ma tahan seda korrata ning komisjon ei ole ainus, kes seda arvab. meil mitmed äh, Euroopa kohtunike organisatsioonid äh, arvavad seda, ÜRO raportöör äh, on samuti meiega nõus. me teame, mida arvas Veneetsia komisjon e-, eelmise sellise seadusettepaneku kohta kindlasti ei saa Poola valitsus lihtsalt seda kõrvale vaadata ja teeselda, et lihtsalt on mingisugune mehikene, kes komisjonis, kellel on probleem ja see kedagi ei häiri tegelikult. asi peaks olema ju selge, enamus parlamendist on komisjoniga ühel nõul selles küsimuses ja Poola valitsus peaks praeguseks juba teadma, et äh, paljud liikmesriigid on selle asja pärast äh, mures. Prantsusmaa on selle osas väga häälekas olnud, teised äh, avalikult ei, ei ole nii sõnakad, aga nad samas suletud uste taga väljendavad sama muret. nii et palun katsuge see küsimus lahendada mitte kuidagi karistades, vaid üritagem kaitsta ühte suuremat liikmesriiki, et nad tuleks õigele teele tagasi respekteerides äh, inimõigusi. Teil on äh, nii palju manööverdamisruumi, teil on äh, oma väga tugev mandaat oma valijatelt. Teil ei ole vaja rünnata õigusriiki, hoiduge sellest. tulge, tulge palun tagasi Euroopa ühisväärtuste juurde ja lubage otse dialoogi pidada, sest meil on vaja seda dialoogi. olen valmis kogu aeg Äh, valmis äh, vastu võtta, äh, vastu võtma neid iga päev, iga nädalapäev valmis vastama Poola valitsuse ministrite küsimustele ning ma loodan, et nad suuda-, leiavad võimaluse seda teha, sest meil on vaja see probleem lahendada. Euroopa peab selle lahendama. kui me ei suuda õigusriigi Eh, kaitsta, siis me loobume Euroopa kõige olulisematest väärtustest ja see ei puuduta lihtsalt Poolat, vaid see puudu-, mõjutab meid kõiki. me ei ela eh, üksikul saarel, me oleme selleks liialt eh, ühendatud, et sellist teemat ignoreerida. aitäh, suur tänu, kolleegid, sellega on arutelu lõppenud. nüüd suur tänu, härra Timmermann, aitäh teie meeskonnale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 ma tahaksin minna järgmise teema juurde, aga ootan proua Makoveid, aga kas keegi ECR-ist võiks minuga ühendust võtta? uh,. Mrs Stevens. proua Stevens. kas proua Makovei on siin? proua Stevens, kas me võiksime alustada, kas te olete valmis sõna võtma? nii, head kolleegid, viies punkt kiiresti, järgmine mitmeaastane finantsraamistik, proua Makovei on teel tundub, et tal on mingi viivitus, seega proua Stevens tutvustab äh, parlamendi seisukohti, palun uh,. And thank you, chair. I will uh, indeed be repla-. aitäh, ma tõesti asendan kolleeg Makoveid. ta on teel siia, aga alustame juba seda arutelu. head kolleegid, mul on hea meel tervitada teid siin äh, selle mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. siin on peamised ettepanekud, mis puudutavad äh, liibet. esiteks, kõigepealt piiride teema tuleks jaotada kolmeks, mis puudutab äh, Euroopa Liidu solidaarsust, õigusriigi põhimõtete äh, austamist ja veel ühte valdkonda, tegevused rände vallas, neid ei saa lahendada praeguste meetmetega, sest need on üsna piiratud, siin tuleks silmas pidada ka võimalikke tulevasi instrumente nagu ühtekuuluvuspoliitika või ka võimalik äh, security union kõik Euroopa Liidu ametid, kes tegelevad justiits- ja siseküsimustega, peaksid saama ligipääsu nendele võimalustele. teiseks usun, et tõuke- ja investeerimisfondid tuleks peaksid jätkuma ka pärast aastat kakskümmend kakskümmend ning neid tuleks kasutada ka vihakuritegude marginaliseerumise ning äh, radikaliseerumise vastaseks võitluseks. lisaks rände ja julgeoleku teemade piisav rahastamine, et peaks jätkuma sarnasel viisil praegusele neljandaks. peame ka tagama, et oleks parem kooskõla Euroopa Liidu rahastamise ja eesmärkide saavutamise vahel ning pidama silmas ka prioriteete. viiendaks usun, et Euroopa Liidu Trust Fundi kasutamine näeb ette et, et sada protsenti fondidest on hõlmatud Euroopa Liidu eelarves ning oluline ei ole ainult selliste usaldusfondide loomine, vaid peame analüüsima ka kogu nende elukaart. nüüd praeguse finantsraamistiku puhul ainult üks protsent on ette nähtud Schengeniga seotud kulutustele, piirikontrollid, sisejulgeolek ja nii edasi. ma leian, et see summa tuleks kohaldada lähtudes praegustest prioriteetidest ja väljakutsetest, millega me silmitsi seisame. seitsmendaks, ma toetan justiits- ja siseküsimuste asutuse loomist, mis oleks kooskõlas nende poliitiliste ootustega, mis meil on vastavatele asutustele, silmas pidades nende operatiivvajadusi. Euroopa ametite ebapiisav rahastamine nagu CIPOL, Eurojust ja Europol. Frontexi uus mandaat vajab piisavat rahastust ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend tuletan meelde, et on oluline piisavate ressursside tagamine, et EPPO saaks oma tööd jätkata. nüüd oluline on ka EULISA oluline töö ning oluline on entry-exit süsteemi pidev töö ning oluline on ka erinevate andmebaaside ülalhoid, et näiteks karistusregistreid saaks vahetada Euroopa Liidu üljuselt. ja lõpetuseks selged reeglid nende riikide karistamiseks, kes ei jälgi õigusriigi põhimõtteid. praegune olukord Euroopas nõuab, et me tegutseksime aktiivsemalt. valitsused, kes ei austa õigusriigi ja demokraatia reegleid, peavad mõistma, et nad ei saa lõputult neid reegleid rikkuda, ilma et sellele järgneks mingid tagajärjed, aitäh! suur tänu, Helga, aitäh, et äh, sõna võtsid. Silvi, sa oled sotsiaaldemokraatide variraportöör, kas sa soovid sõna, palun? <laughs> ma ei asenda mitte kedagi, tänan äh, proua Stevensit äh, selle sisseotsa eest. tegelikult äh, ma tänasin proua Stevensit, et tema asendas kedagi teist tegelikult sain teist väga hästi aru, ärge nüüd muretsege. ma tahtsin omalt poolt tänada proua Stevensit, äh, et tema tänaks siis proua Makoveid äh, omakorda selle ähm, projekti eest, äh, sest et tõesti finantsraamistik pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat on ähm, väga tähtis meie jaoks, Euroopa peab oma tulevikku kujundama ja selleks vahendid leidma. mõned punktid selle arvamuse kohta, e, mis puudutab rännet kõigepealt. loomulikult on täiesti selge, et rändetemaatika pärast ka aastat kaks tuhat kakskümmend jääb päevakorda, eriti arvestades demograafilisi arenguid ja kliimaga seonduvat. teiseks, ma arvan, et me peame natukene paremini defineerima erinevate Euroopa ametite äh, ülesanded ja minu meelest peaks selgitama ka seitsmendat artiklit, mis puudutab äh, finantssanktsioone, kes ei pea kinni õigusriigi põhimõtetest. Äh, minu meelest see oleks tegelikult karistuseks kodanikele ja ei tooks mitte midagi. nii et need on need punktid, millele mina kavatsen variraportöörina siis tähelepanu pöörata Thank you very much, Silvi. aitäh, Silvi. meil ei ole väga palju aega. kas keegi soovib veel sõna, kui ei, siis proua Makovei lõpuks jõudis siia kohale. kas sa soovid midagi öelda? proua Stevens tegi juba selle ettekande omalt poolt, kui soovid, võid midagi lisada, palun. Yes, thank you. <clears throat> Unfortunately jah, aitäh, paraku ma mõistan, et ei saanud oodata, kui ma olin teel siia lennujaamast ja Helga lahkesti nõustus minu nimel sõna võtma. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et tõuke ja investeerimisfondid jätkuvad ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa Sotsiaalfond peaks võitlema ka radikaliseerumise, vihakuritegude marginaliseerumise vastu ja loomulikult ma soovin, et rände ja julgeoleku teemadele toetusi suurendataks selleks, et ilma, et see mõjutaks praegust äh, finantsraamistiku toimimist, peab olema suurem sidusus Euroopa Liidu ja eesmärkide vahel mis puudutab kulud ümberpaigutamist vastavuses siis prioriteetidega. üks asi veel, Euroopa Liidu usaldusfondide kasutamine sada protsenti nendest rahadest peab olema kaasatud Euroopa Liidu eelarvesse ja Euroopa Parlament peaks saama analüüsida ja Äh, hinnata mitte ainult usaldusfonde, vaid kogu eelarvet. siin lõpetan. usaldusfonde me käsitleme põhjalikult ka rahapesudirektiivi valguses ja minu arvates neid ei peaks olema, aitäh. proua Makavei, suur tänu. tähtaeg muudatuste esitamiseks, muudatusettepanekute esitamiseks on kümnes november. kui keegi rohkem praegu sõna ei soovi, siis teeme pausi kuni seitseteist neljakümne viieni ja siis lähme elektroonilise hääletuse juurde, aitäh. Mr Chairman, any chance to get härra esimees, hakkaks äkki pihta? Colleagues, uh, take your seats, please, and uh... head kolleegid, võtke istet. ja palun otsige välja ka oma hääletuskaardid. me tea-, ma tean, et on esmaspäeva pärastlõuna, aga meil on päris pikk hääletusnimekiri, palun võtke istet. Right. Oh, Okay, colleagues, everyone ready? nii, ma näen, et kõik ei ole veel valmis. palun võtke istet. nii. nii, kolleegid, meil on nüüd neli hääletust ja enne, kui lähme hääletamise juurde, suur tänu, Monika nii, kas kõik on nüüd istet võtnud, väga hea. kõigepealt palun ärge jutustage seal taga. esimene on natukene keerukas, seega kui te kõik võiksite tasa alla, siis sellest oleks suur abi. ma pean selgitama esimest punkti. palun võtke istet. esiteks hääletamine võib minna väga tihedaks rebimiseks ja palun võtke kõik istet seetõttu. nii, kõik täisliikmed, asendusliikmed, palun võtke kohad sisse, otsige kaardid välja ja siis hetke pärast te kohe saate aru, miks ma pausi teen. okei okay,, right. nii kui koordinaatorid on rahul, et kõik on siin, siis lähme edasi, aga enne veel, kui me lähme hääletuse juurde, on meil üks teema, mida alguses ka käsitlesin, aga kõik ei olnud kohal alguses. nimelt, et see puudutas koordinaatorite otsuse kinnitamist kodukorra osas et me lahendame selle küsimuse enne hääletamist, seega kui te selle teemaga tuttav ei ole, siis palun kuulake. palun kuulake. mul on ka kurk haige, seega ma ei saa väga hästi rääkida liibe koordinaatorid kohtusid kolmekümne esimesel oktoobril ja käsitlesid libe delegatsioonide küsimust Euroopa Liidu sees, lähtudes siis kodukorra reeglite artiklist kakssada viis ja vastavalt roheliste koordinaatorite palvele tuleb järgmine koordinaatorite soovitus siin hääletusele panna ja soovitus on järgmine. vastavalt artiklile kakssada viis soovitusele, kui on koordinaatorite otsus, võib see pan-, võib selle panna hääletusele komit-, komisjonis. soovitus on, et mitte saata delegatsiooni Budapesti, arvestades Ungari olukorda, lähtudes parlamendi resel-, resolutsioonist, mis võeti vastu seitsmeteistkümnendal mail kaks tuhat seitseteist, soovit-, lahti nimelist hääletust roheliste, sotsiaaldemokraatide ja kuue poolt. jah, nimeline hääletus sellega, selles osas on kokkulepe olemas. nüüd jälgige tähelepanelikult, kui te ei soovi saata delegatsiooni, libe delegatsiooni Budapesti, siis hääletate pluss roheline nupp kui te nüüd vea teete, siis ärge mind süüdistage ja kui te soovite saata delegatsiooni Ungarisse, siis hääletate vastu, valite punase nupu, see on äh, erinev tavapärasest. ja põhjus on selles, et niimoodi oli see soovitus sõnastatud, see ei ole minu süü. mina ei esitaks sellist äh, eitavat ettepanekut. kui te ei taha delegatsiooni saata, siis vajutage pluss, kui tahate saata, siis vajutage punast nuppu ehk siis miinust. nii, hääletamine on. kas kõigil on selgus majas? kas kõik said aru? hääletus on avatud Has everyone voted? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kolmkümmend poolt, kakskümmend üks vastu, erapooletuid ei olnud, seega roheline pool võidab ja me ei saada delegatsiooni Ungarisse. aitäh! nii, lähme edasi nüüd hääletuse juurde. ja kõigepealt arvamuse projekt Euroopa Liidu kodakondsuse kahekümne seitsmenda aasta aruanne ja kodanikeõiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus. arvamuse koostaja on Shaba Sogor. härra Sogor, kas te soovite sõna võtta? ei soovi. Lähme siis edasi. muudatusettepanek kuuskümmend. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletus on avatud lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, hääletus on avatud lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kaks, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus, hääletus on avatud. ma vabandan. kompromiss seitseteist, lähme selle juurde tagasi, aitäh, proua Sippel. kompromiss seitseteist, hääled sõna võtnud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend kuus, palun. lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, hääled on oodatud. lõppenud, vastu võetud, kompromiss üheksateist, hääled on oodatud. lõppenud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, palun lõppenud, vastu võetud. kompromiss viisteist, palun. lõppenud. vastu võetud, kompromiss kaheksa, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend lõppenud tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksakümmend üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, palun lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuusteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kaheksateist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kümme, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss kakskümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada viisteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada seitseteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek sada kaheksateist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, põhjenduspunktid ja tsitaadid, ploki kaupa hääletamine, muudatusettepanek üks, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud kompromiss üks hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ploki kaupa hääletame kuus kuni kakskümmend kaks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, kompromiss kaks, hääletamine on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss neli, hääletamine on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üheksa. palun hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss viis, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaks, palun. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kuus palun. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, palun hääletage hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, palun hääletage. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, palun hääletage hääletus on lõppenud, vastu võetud, nüüd plokikaupa hääletamine kolmas, viiskümmend üks kuni viiskümmend üheksa muudatusettepanekut, palun hääletage. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd muudetud teksti üle hääletamine, nimeline hääletus, palun hääletage kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud nelikümmend neli pool, kuus vastu, kolm erapooletut, õnnitlused raportöörile. Okay, the draft report now, colleagues, on the proposal for a regulation. ja nüüd kolleegid siis edasi Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseadlikult viibivate kolmandate riigi kodanike tagasisaatmiseks. Jeroen eh, Lenars on meie raportöör, härra Lenars, kas te soovite sõna veel enne hääletust? kui ei, siis läheme kohe hääletuse juurde ja muudatusettepanek kolmkümmend hääletus avatud hääletus lõppenud tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks oled sa avatud? oled sa lõppenud? vastu võetud. kompromiss kolm, oled sa avatud? oled sa lõppenud? vastu võetud. nüüd muudatusettepanekud plokis sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks, sada kuuskümmend kaks ja viiskümmend hääled saadetud hääletus lõppenud. vastu võetud. neljas kompromiss, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt, hääletus avatud näed, see lõppenud tagasi lükatud, viies kompromiss, hääletus avatud. hääletus lõppenud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse hääletus avatud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, hääletus avatud, vabandust. lõppenud vastu võetud, sada kolmkümmend üks hääletus avatud, lõppenud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis hääletus avatud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud ja nüüd plokis muudatusettepanekud sada kolmkümmend seitse ja kuuskümmend üks hääletus avatud hääletus lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kuus, hääletus avatud. hääletus lõppenud, vastu võetud. seitsmes kompromiss hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend viis hääletus avatud hääletus lõppenud. tagasi lükatud, muudatus sada viiskümmend kuus, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud, kompromiss kaheksa, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääled saadud. hääletus lõppenud, vastu võetud. ja nüüd plokis sada kuuskümmend kolm ja kaheksakümmend kolm, hääled saadud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud nüüd plokis sada kuuskümmend neli, sada kuuskümmend viis, kaheksakümmend neli ja kaheksakümmend viis. hääletus on avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. nüüd plokis sada kuuskümmend kuus ja kaheksakümmend kuus hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek sada kuuskümmend seitse, hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üheksa, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatus sada kuuskümmend kaheksa, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatus kolmkümmend kaks, hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend viis, poolt, äh, hääletus avatud, vabandust. hääletus lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kuus, hääletus avatud hääletus on jätkuvalt avatud. nüüd hääletus lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, hääletus avatud. hääletus lõppenud tagasi lükatud plokis nelikümmend neli, seitsekümmend üheksa ja kolmkümmend üks häält saadud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatus nelikümmend viis hääled saadud. hääletus lõppenud tagasi lükatud viiskümmend üheksa, hääled saadud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud, kuuskümmend hääletus avatud lõppenud. vastu võetud muudatus kuuskümmend kaks, hääled saadetud. lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kuuskümmend kaheksa, hääled saadetud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend üheksa, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend seitse. avatud. lõppenud tagasi lükatud. identsed muudatusettepanekud seitsekümmend kaheksa ja kaheksakümmend hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud. ahvet seitse, hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks, hääletus avatud lõppenud. tagasi lükatud muudatus kaheksakümmend kaks, hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, hääletus avatud. kaheksakümmend seitse. hääletus lõppenud. tagasi lükatud on see muudatusettepanek üheksa, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. ahvet kaheksa, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud ja nüüd äh, tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend häält poolt, viis vastu, kaheksa erapooletut ja nüüd otsus läbirääkimistele minna, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks poolt, viis vastu, neli erapooletut. härra Lennart, õnnitleme teid nii, kolleegid, lähme kohe edasi ja järgmine hääletus nimelt äh, raporti eelnõu Schengeni infosüsteemi sissloomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas. sellega võetakse tagasi tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmenda aasta määrus murd kakssada kuus. Carlos Coelho, meie raportöör, Carlos, kas te soovite midagi öelda, enne kui hääletame? jah, lühidalt, härra esimees tahan tänada kõiki, ma tean, et tööd oli selle asja kallal palju, aega oli vähe, aga kõik kolleegid, sekretäriaat, ähm, nõunikud, äh, kõik läks hästi, sujus ilusas õhustikus. ma arvan, et kõik me tahame, et Schengen ja infovaba, liikumisvabadus oleks tagatud, aga ohutult ja turvaliselt ja selle seadusandlusega me siis selle nimel ka töötame, aitäh! suur tänu, härra Koiu! Läheme siis kohe hääletuse juurde, muudatusettepanekud kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm plokis, hääletus avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromissartikkel kolm, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatused kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus plokis hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatused kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud muudatus kakssada kakskümmend kolm, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud kakssada kakskümmend viis, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss artikkel kaheksasada, hääletus avatud lõppenud, vastu võetud, muudatus kakssada kakskümmend kaheksa, hääletus avatud. lõppenud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kuus, hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaks, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromissartikkel kümme osas hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend kuus, hääletus avatud lõppenud, vastu võetud, kompromissartikkel kaksteist, hääled saadud, lõppenud, vastu võetud, kakssada nelikümmend viis hääled saadud lõppenud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend seitse hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud kompromiss neliteist juures hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. hääletame plokis viiskümmend kuni viiskümmend kuus, hääletus avatud hääletus lõpp, lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel kuusteist osas hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud muudatus kuuskümmend üks, hääletus avatud lõppenud. vastu võetud, kompromiss kaheksateist juurde avatud. lõppenud, vastu võetud, muudatus kakssada viiskümmend üheksa hääletus avatud, lõppenud, tagasi lükatud. ma hääletasin valesti, aga vahet ei ole, ütleb härra esimees vabandan koordinaatori ees. tegelikult väga raske on samal ajal juhtida hääletust ja ise hääletada. ega teid see ei huvita, aga kompromiss artikkel üheksateist juurde hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kakskümmend juurde hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kakskümmend üks juurde hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromissartikkel kakskümmend kaks, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromissartikkel kakskümmend kolm juures hääletus avatud. lõppenud vastu võetud, kompromiss artikkel kakskümmend kolm A juures hääled saadetud. lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel kakskümmend neli hääled saadetud. lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel kakskümmend kuus hääled saadetud lõppenud, vastu võetud, kompromissi artikkel kakskümmend seitse, hääled saadetud. lõppenud, vastu, vastu võetud kompromiss kakskümmend seitse A artikli juurde, hääled saadetud. hääletus lõppenud, vastu võetud kompromiss artikkel kakskümmend kaheksa juurde hääled saadetud hääletus lõppenud, vastu võetud. artikkel kakskümmend üheksa, hääletus avatud. lõppenud. kompromiss artikkel kolmkümmend osas, hääletus poolt, vastu vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks juurde, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud artikkel kolmkümmend kaks, kompromiss poolt, vabandust, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel kolmkümmend neli juurde, hääletus avatud lõppenud vastu võetud artikkel kolmkümmend viis juures kompromiss, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud artikkel kolmkümmend kuus kompromiss. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend kolm hääletus avatud. lõppenud tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend neli. näiteks lõppenud. tagasi lükatud kompromissi artikkel kolmkümmend kaheksa juurde hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel kolmkümmend üheksa juurde hääletus avatud. lõppenud vastu võetud, kompromissi artikkel nelikümmend juurde hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud, kompromissi artikkel nelikümmend üks, hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud, kompromissi artikkel nelikümmend kaks, hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud, muudatus nelisada viis, hääletus avatud, lõppenud tagasi lükatud, nelisada kuus poolt, hääled saadud. lõppenud. tagasi lükatud kompromissi artikkel nelikümmend seitse juurde. nelikümmend kuus üle, vabandust. hääletus lõppenud, vastu võetud artikkel nelikümmend seitse, kompromiss hääled saadud lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel nelikümmend kaheksa, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel nelikümmend üheksa juures, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel viiskümmend juures, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud, kompromiss artikkel viiskümmend üks juurde, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel viiskümmend kaks juures, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel viiskümmend kolm, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel viiskümmend neli juures, hääletus avatud lõppenud. vastu võetud, et kompromissartikli viiskümmend neli A, hääled avatud, lõppenud. vastu võetud, kompromissartikli viiskümmend kaheksa, hääled avatud, lõppenud. vastu võetud, põhjenduspunktid, kompromiss, põhjendus kuus, hääled avatud lõppenud. vastu võetud kompromiss äh, põhjenduspunkt kuus A, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud kompromiss põhjendus seitse, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud kompromiss põhjendus kaheksa, hääletus avatud lõppenud. vastu võetud, kompromiss, põhjendus üheksa ja üheksa A, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss, põhjendus üksteist, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss, põhjendus kaksteist, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud, kompromiss põhjendus kolmteist, hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud, kompromiss põhjendus viisteist, hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud, kompromiss põhjendus kuusteist, hääletus avatud, lõppenud vastu võetud kompromiss, põhjendus seitseteist, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, muudatus sada kuuskümmend, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss põhjendus kaheksateist, hääletus avatud, lõppenud vastu võetud, kompromisspõhjendus kakskümmend, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromisspõhjendus kakskümmend üks, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromisspõhjendus kakskümmend kolm, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud kompromiss, põhjendus kakskümmend neli, hääled avatud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss, põhjendus kakskümmend viis, hääled avatud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss, põhjendus punkt kakskümmend kuus, hääled avatud. lõppenud vastu võetud kompromiss äh, põhjendus kakskümmend seitse, hääled avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss, vabandust, kakskümmend kaheksa, kakskümmend kaheksa A, kakskümmend üheksa, kakskümmend kaheksa B, kakskümmend kaheksa C, kakskümmend kaheksa D hääletus on avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud, kompromiss, põhjenduspunkt kolmkümmend üks, hääletus avatud kolmkümmend üks, palun. kolmkümmend üks, hääletus lõppenud. vastu võetud kompromiss, äh, põhjenduspunkt kolmkümmend kaks A, hääletus on avatud, lõppenud. vastu võetud kompromiss, põhjendus kolmkümmend kolm, hääletus avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud kompromisspõhjendus kolmkümmend neli, hääled saadetud. sotsiaaldemokraadid lõhestunud, no hea küll, tuleb ette. hääletus lõppenud kolmekümne neljanda põhjenduspunkti osas on vastu võetud. kompromisspõhjenduspunktis kolmkümmend viis hääletus on avatud koordinaatorid, palun ärge väga kõvasti karjuge, mis, mida tuleb teha, muidu ma teengi nii, nagu te ütlete. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss põhjenduspunkt kolmkümmend kuus, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend neli, hääletus avatud. lõppenud tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend seitse, põhjenduspunkt hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud. nüüd äh, põhjenduspunkt kolmkümmend kaheksa, hääletus avatud, lõppenud vastu võetud kolmkümmend kaheksa A, hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud, kompromiss äh, põhjendus nelikümmend, hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud, kompromiss põhjendus nelikümmend kahe, nelikümmend A, hääletus avatud, lõppenud vastu võetud, kompromisspõhjendus nelikümmend kaks, hääletus avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud, ahvet kuus, hääletus avatud, lõppenud vastu võetud, muudatus kakssada viis, näed, saadetud, lõppenud vastu võetud kompromiss viiekümne kolmanda põhjenduspunkti juurde hääled saadetud, lõppenud, vastu võetud ahvet seitse, hääled saadetud, lõppenud, vastu võetud ja nüüd tekst muudetud kujul, nimeline hääletus on see, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend viis poolthäält, kolm vastuhäält ja viis erapooletut ja nüüd hääletame läbirääkimistele minekut, hääletus on avatud. et seda hääletada, sellisel juhul on hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt, viis vastu, neli erapooletut, härra Koio, õnnitleme teid viimane hääletus, kolleegid. suur tänu kannatlikkuse eest, tõesti viimane. kolleegid, teeme tempokalt. tõlgid peavad ka ära minema ja teeme tempokalt, olen seda niikuinii teinud. aeglaselt pean tegema või kuidas? ega ma kiiremini ei saa. härra Koeljo, te olete juba saanud siin aplausi küll ja küll, nii et läheme asja juurde, on ju? muudatus kolmkümmend. hääletus on lõppenud. mille osas me hääletame? hääletus lõppenud nüüd kompromissi artikkel kolm. et see on avatud, lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, hääl saatud. vabandust, kolleegid, ütleb esimees nelikümmend üks kuni nelikümmend viis plokis hääletus avatud. hääletus lõppenud, vastu võetud. nelikümmend kuus, nelikümmend seitse plokis ka hääletus avatud. hääletus lõppenud. kaks, kuus, seitse vastu võetud, kaks, kuus, kaheksa hääletus avatud, vastu võetud, vastu võetud. lõppenud, vastu võetud kakssada seitsekümmend, kakssada kuuskümmend seitse hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend hääletus avatud. vast-, lõppenud. vastu võetud. viiskümmend üks hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kümne juurde hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud muudatus viiskümmend viis hääletus avatud lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel kaksteist juurde häält saadetud, lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend üheksa, saadetud, lõppenud, vastu võetud, muudatus kakssada üheksakümmend kaks, oled saadetud lõppenud. vastu võetud. kompromiss neljateistkümnendal artikli juurde hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kuni kuuskümmend viis plokis hääletus avatud. hääletus lõppenud kompromissi artikkel kuusteist, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud muudatus seitsekümmend, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromissi artikkel kaheksateist juurde, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud muudatus kolmsada viis, hääletus avatud. kolmsada viis. lõppenud. tagasi lükatud artikkel üheksateist kompromiss hääletus avatud vastu võetud plokis kolmsada viisteist kuni sada üheksakümmend kaheksa. tagasi lükatud, jällegi sada üheksakümmend üheksandani hääletus avatud, lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss artikkel kakskümmend hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud artikkel kakskümmend üks, kompromiss hääletus avatud, lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel kakskümmend kaks, hääletus avatud, lõppenud vastu võetud, kompromiss artikkel kakskümmend kolm, hääletus avatud, lõppenud vastu võetud äh, artikkel kakskümmend kolm A, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromissi artikkel kakskümmend kuus, hääletus avatud, vastu võetud artikkel kolmkümmend kaks, hääletus avatud lõppenud, vastu võetud, kompromissartikkel kolmkümmend kolm, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromissartikkel kolmkümmend kuus, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kolm üheksa üks, hääletus avatud, lõppenud tagasi lükatud kolm üheksa kuus, oled sa avatud? lõppenud. tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend seitse, oled sa avatud? lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel kolmkümmend kaheksa, oled sa avatud? lõppenud. vastu võetud nel-, nelikümmend kolmkümmend üheksa, lõppenud, vastu võetud, artikkel nelikümmend, hääled saadetud, lõppenud, vastu võetud, nelisada kaheksateist, esimene osa, hääled saadetud lõppenud tagasi lükatud. artikkel nelikümmend, kompromissi osa kaks, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromissi artikkel nelikümmend üks, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. artikkel nelikümmend kaks, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud. kompromissi artikkel nelikümmend kolm, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromissi artikkel nelikümmend neli, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend viis, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud kompromiss nelikümmend kuus, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel nelikümmend seitse, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel nelikümmend kaheksa, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel nelikümmend üheksa, hääletus avatud lõppen. vastu võetud artikkel viiskümmend üks, hääletus avatud. artikkel viiskümmend üks, hääletus avatud, hääletus lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel viiskümmend kaks, hääletus avatud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss artikkel viiskümmend kolm, hääletamine on avatud hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek viis, kaks, kuus, hääletamine on avatud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. Kom-. No, it doesn't fall. There is none. On a voté. C'était sûr no we do vote five to six. viis, kaks, kuus, me peame seda hääletama. ja me just hääletasime. kas kõigil on selgus majas? nii. kas me võime seda hääletust kontrollida, sellepärast et hääletusnimekirjas on kirjas, et see langeb ära. jah, ma tean et see hääletusnimekiri on segane. kas te soovite uuesti hääletada? hea küll. teeme siis nii. nüüd viis, kaks, kuus uuesti. muudatusettepanek viis, kaks, kuus, hääletamine on avatud. me lihtsalt kordame seda sellepärast, et see juhend ajas inimesed segadusse, hääletamine on lõppenud või tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss artikkel viiskümmend, viiskümmend viis parandab eesistuja ennast. artikkel viiskümmend viis, siin on ka pluss kirjas. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel viiskümmend kuus, hääletus on avatud vaatame, mis siin juhtub. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel üheksakümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel viiskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss artikkel viiskümmend üheksa, hääletus on avatud. nii, masinad annavad alla pärast viiekümne kaheksandat, see ei lõpetanud. me lihtsalt liigume liiga kiiresti edasi. nii, head kolleegid. palun lõpetage. okei okay,, colleagues, please just be patient for a second. kolleegid, palun oodake hetk. I'd like to thank colleagues, just quiet for a second. I'd like to thank juhataja tänab tõlke, et nad on veel kümme minutit siin. nii, artikkel viiskümmend üheksa. kas me hääletasime viiekümne üheksandat? nii isegi kui me ei ole hääletanud, hääletame veel viiekümne üheksandat, me oleme peaaegu lõppu jõudnud, artikkel viiskümmend üheksa. hääletamine on avatud, hääletamine on lõppenud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. hääletus viis, viis, null, muudatusettepanek viis, viis, null, hääletamine on avatud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viis, viis, üks, hääletamine on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss artikkel kuuskümmend kolm, hääletus on avatud. vastu võetud. mis nüüd juhtus kuuekümne kolmandaga? hääletus on lõppenud mis juht-, mis siin toimub? masinaga on midagi lahti, üks moment, kolleegid. nii, kuuskümmend kolm uuesti. teeme kuuekümne kolmanda uuesti, midagi on masinaga juhtunud, kolleegid, olge korraks tasa. nii, kuuskümmend kolm. teeme selle uuesti, hääletus on avatud, kuuskümmend kolm. hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud, vastu võetud. nii, kuuskümmend neli nüüd We do the rest of the compromises en bloc. Oh, yeah, sure, yeah. Or recitals. Or oh, can we do all of them? Yes, yeah, sorry, colleague. Nii, vabandust. Teeme ülejäänud kompromissid blokina ma vaatan raportööri poole. nii, nii, nüüd vajutage rohelist nuppu siis. hääletamine on avatud. kas me võiksime nüüd hakata hääletama? Ah, ma teadsin, et nii läheb. rohelised ei taha plokina. nii, lähme siis edasi kuuskümmend neli, kuuskümmend neli, hääletus on avatud. aja raiskamine, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kuuskümmend viis, hääletus on avatud hääletus on lõppenud, vastu võetud kuuskümmend kuus, hääletus on avatud, lõppenud vastu võetud. kuuskümmend kaheksa hääletus on avatud. nii, kuuskümmend seitse jäi mul vahele, vabandan, kuuskümmend seitse hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kuuskümmend üheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsekümmend, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud seitsekümmend A, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud seitsekümmend üks, hääletus on avatud lõppenud vastu võetud. seitsekümmend üks A hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend viis hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunktid muudatusettepanek sada kuuskümmend üheksa, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss, põhjenduspunkt kuus, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud. kuus A hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud. seitse hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud. kaheksa hääletus on avatud lõppenud. vastu võetud üheksa ja üheksa A hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud üksteist hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud kaksteist hääletus on avatud. lõppenud vastu võetud kolmteist, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud viisteist, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud kuusteist, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud seitseteist, hääletus on avatud lõppenud, vastu võetud, kaheksateist, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek sada üheksakümmend üks, hääletus on avatud, lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss, põhjenduspunkt üheksateist mis nüüd on selle üks üheksa ühega? mis juhtus? kas te soovite uuesti hääletada, kas mul on komisjoni volitus selleks, mul on vaja kogu komisjoni volitust? kui siin on vaidlus, siis mul on vaja kogu komisjoni luba. kui siin on viga, siis on asi muus. nii, kas sobib? kas masin ei töötanud, kas see nüüd töötab mm.? istuge siis mujale, sest muidu ta ei tööta uuesti ju. lihtsalt hääletage mujal, inimesed kaotavad elu isu juba. nii. Anna, kas sa kolid? vaatame, kas see toimib. nii, kolleegid, palun olge kannatlikud, meil ei ole palju aega. üks üheksa üks hääletus on avatud nii, kas nüüd asi toimib? väga hea. hääletus on lõppenud. nii, tagasi lükatud. see on tagasi lükatud viisakamal, pehmemal viisil. nüüd kompromiss, põhjenduspunkt üheksateist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss, põhjenduspunkt kakskümmend, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm. kolleegid, palun olge rahulikult, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm A, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kaks, üks, kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend kuus, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üheksa. hääletus on lõppenud lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kaks, viis, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud, põhjenduspunkt kolmkümmend kaks, hääletus on avatud, lõppenud vastu võetud kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus on avatud, lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli, hääletus on avatud, lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend viis, hääletus on avatud lõppenud vastu võetud. kolm, kompromiss kolmkümmend kuus hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend kuus A hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend kuus B hääletus on avatud, kolmkümmend kuus B hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kuus C, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud kaks, kolm, üks, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud kaks, kolm, kaks, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. komp-, kompromiss nelikümmend kaks A, hääletus on avatud, lõppenud. vastu võetud kompromiss nelikümmend kolm, hääletus on avatud, lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli, hääletus on avatud, lõppenud vastu võetud nelikümmend viis, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud nelikümmend kuus, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud nelikümmend seitse, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend kaheksa, hääletus on avatud lõppenud, vastu võetud nelikümmend kaheksa A hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud viiskümmend hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud viiskümmend A hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud viiskümmend kaks hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, viis, kaks, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend neli, hääletus on avatud, kakskümmend neli, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, nelikümmend üks poolt, kolm vastu, nüüd mand-, läbirääkimiste osas mandaandi andmine, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend poolt, viis vastu, kaks erapooletult, palju õnne, härra Coelho! see on, nüüd on hääletus lõppenud